kolleegid, tere päevast! alustame oma koosolekut, teile on välja jagatud päevakorra eelnõu, kas me võime lugeda selle kinnitatuks? kui nii, läheme siis Grass kaks kaks tuhat kakskümmend juurde. muudatuste läbivaatamine, härra Vlasak ei saa kahjuks täna siin olla. niisiis, palun. härra Bradburn. Äh, mina, äh, jah, mina asendan täna äh, härra Vlasakit, kes vabandab, et ei saa täna siin olla mis puudutab arvamust, siis härra Vlasak tervitab variraportööride ja teiste kolleegide tööd, kes andsid oma panuse sellesse arutellu. muudatusettepanekud on näidanud, et me soovime suurendada Euroopa autotootjate konkurentsivõimet ning tahame säilitada neid töökohti, mida autode müügi vähenemine on ohtu seadnud. raportöör tervitab muudatusettepanekuid, milles nõutakse järjekindlat lähenemist. tuleb tugineda eh, õigusloome ettepanekute üksikasjalikule hindamisele. Eh, muudatused neli ja nelikümmend kaks räägivad sellest, härra Vlasak jagab ka seisukohta, et äh, meil on vaja tehnoloogiliselt neutraalseid teadusuuringuid, tuleb keskenduda Euroopa Liidu konkurentsivõimele. Äh, samuti tänab ta ka alternatiivse infrastruktuuri alase, alaste ettepanekute eest ja nende ettepanekute eest, mis puudutavad tehniliste standardite üleilmset harmoniseerimist, muudatus kakskümmend üks. muudatus seitse, sellega seoses tuleb rõhutada, et äh, oluline on tarbijate käitumise muutmine ning lõpetuseks äh, muudatused, mis raportööri arvates lähevad esmastest kavatsustest liiga kaugele ja ei tugevda konkurentsivõimet ega säästa töökohti. härra Vlasak tahaks rõhutada, et me ei peaks sekkuma äh, sellesse, kuidas autotootjad CO2 heitmete vähendamise eesmärke saavutame, kui me hakkame siin seadustega tehnoloogia arengut ette kirjutama ja sunnime näiteks kõik tootjaid kasutama aerodünaamilisi seadmeid, siis me piirame teadusuuringuid teistes valdkondades, nagu näiteks rehvid, mootorid, alternatiivkütused ja nõnda edasi. ja need võivad äh, aeglustada heitmete vähendamise protsessi. Äh, see oli kõik, mis härra Vlasakil öelda oli, aitäh. aitäh, härra Bradburn, kes tutvustas siis härra Vlasaki seisukohti, vaatan, kas siin variraportööre on, Mathieu. suur tänu, härra esimees, kolleeg Ferber on jah veel Münchenis, palub aga teile teada anda, et äh, talle valmistab rahulolu koostatud raport ja ta on äh, sellega nõus. tehtud on, ta tegi veel neli muudatusettepanekut, kus ta veel toonitab, et Rahvapartei toetab ettepanekut, et uurimis- ja teadustöö kaudu selles vald-, selles valdkonnas äh, on veel võimalik palju ära teha, nii et teadus- ja uurimistööd tuleb toetada, me teame, kus on ka probleemid, teame, et probleeme on põhiliselt taristuga, see kehtib kõikide valdkondade kohta, alternatiivsete energiate puhul ja see tähendab ka seda, et Euroopa Liidus on meil vaja harmoniseerimist ja standardiseerimist selles valdkonnas. sest praegusel hetkel on oht, et et turg äh, tulevikus ei saa edasi arendada just sellepärast, et äh, meil ei ole võimalik erinevaid äh, transpordiliike omavahel ühendada. tuleb veel toonitada ka seda, et ei peaks olema piisavalt, et me ei tohiks olla liiga äh, piiratud äh, vaid et me peaksime võimalikult laiapõhjaliselt seda küsimust lahendama ja me peaksime üritama kõikidest erinevatest valdkondadest kõige paremad lahendused leida. nagu kõrge töörühm juba ütles, on meil vaja panna vastutus erinevatele osapooltele, mitte ainult tootjatele. ja viimane punkt see on tõesti tähtis küsimus tööstusvaldkonna jaoks ja mitte ainult Euroopa Liidu tasandil ja seepärast tuleb tõesti kõiki erinevaid valdkondi toetada Euroopa Liidu tasandil ja jällegi piiratud meetmed ei ole lahenduseks, suund on õige, ähm, meetmed on õiged ja sellepärast me toetame ka seda algatusraportit suurel määral aitäh, härra El Kadri! Um... aitäh, esimees! ka meie äh, variraportöör ei ole veel siia jõudnud. ta palus, et ma asendaksin teda. teen väga lühidalt, sest äh, kahjuks äh, peame kurvastusega tõdema, et raportöör ei olnud nõus mitte ühegi meie muudatusettepanekuga ning meil ei ole olnud võimalust raportööriga seda asja arutada. Äh, mitte mingisugust variraportööride kohtumist ei toimunud, see oli meile pisut üllatav ja seega ei ole välja pakutud ka mingeid kompromissmuudatusettepanekuid. see ei ole just parim viis, kuidas tööd teha. aga eks homne hääletus näitab, kuidas asi lõpeb meie oma muudatusettepanekutega tahtsime tasakaalustada tegevuskava sambaid, tahtsime keskenduda saavut-, jätkusuutlikule arengule ja sotsiaalselt vastutustundlikule majanduskasvule. mis puudutab CO2 heitmeid, siis tahtsime olla kooskõlas parlamendi seisukohaga, mille me CARS osas oleme kokku leppinud ja ka CO2 määrusega võtsime need ju vastu vaid mõned kuud tagasi, panime kahe tuhande seitsmeteistkümnendaks aastaks paika kuuskümmend kaheksa äh, grammi kilomeetri kohta selle heitmete normi sõiduautode jaoks. niisiis, kahjuks meie seda ettepanekut ei ole raportöör äh, raportisse sisse võtnud, aga igatahes me loodame, et võib-olla me saame veel hääletusnimekirja muuta, aitäh! proua Meissner. kahjuks ei ole ka meie variraportöör Natalja Kriisberg kohale jõudnud ja ta on andnud mulle dokumendi, mis on prantsuse keeles, eks ma loen selle siis nüüd ette. ta ütles, et tal on kahju, et ta täna kohal ei olla, saa olla. aga ta on oma valimisringkonnas ja see, tal on kohustused, mis olid juba ammu paika pandud. nüüd asja sisulise külje poole pealt tahab proua Kriisbeck rõhutada, et Euroopa, et kui Euroopa tahab edasi, on edasi liik-, tahab edasi liikuda, peab me elu sisse puhuma oma surnud tööstusele. Euroopa Liit peab toetama tööstussektorit, mis on äärmiselt oluline Euroopa majandusele ja eriti, eriti oluline tööstussektor on loomulikult autotööstus autotööstus aga peab silma vaatama tänastele väljakutsetele ning äh, me peame eriti pöörama tähelepanu teadus- ja arendustegevusele. Äh, sellest äh, põhimõttest lähtuvad ka kõik tema muudatusettepanekud. muudatusettepa-, me esitasime viiskümmend kaks muudatusettepanekut. Äh, paljud nendest muudatusettepanekutest, mis on esitatud, on väga head ning proua Kriisbeck suuremat osa nendest toetab aga ta suhtub mõningase tõrksusega teatud muudatusettepanekutesse. muudatus seitseteist mis puudutab äh, CO kahe heitmed äh, kuuskümmend kaheksa, seitsekümmend kaheksa äh, grammi kilomeetri kohta. tegemist on siis härra Taylori muudatusega kolm ja kakskümmend seitse see sotsiaaldemokraatide muudatusettepanek. ning äh, võitlus kliimamuutustega on äärmiselt oluline ning rap-, äh, proua Kriisbeck tuletab meelde, et meie autotootjad on kriisis ning neid ei tohiks veelgi rohkem karistada äh, samuti proua Kriisbeck nõuab ähm, osade kaupa hääletamist muudatuses neliteist, selle on esitanud härra Vlasak. Äh, see muudatusettepanek kinnitab, kuivõrd oluline on liiklusohutuse tagamine. Äh, rapor-, äh, proua Kriisberg toetab loomulikult seda põhimõtet, aga ta ei toeta selle muudatusettepaneku teist osa, mis puudutab kiirusepiiranguid, aitäh. aitäh, proua Meissner, teie prantsuse keel oli peaaegu sama hea kui minu oma, ütleb härra esimees Äh, härra Kramer, palun. okei okay., komisjon ah,. Te ei soovi sõna? siis äh, komisjon ja proua Koksova, jah me täname teid nende muudatusettepanekute eest ja selle töö eest, mis te olete teinud. Äh, meil ei ole praegu mingeid konkreetseid märkusi, äh, võib-olla mõned muudatusettepanekud, mis viitavad raskele majanduslikule olukorrale autotööstuse majanduslik olukord muutub iga päevaga ning äh, viimased arengud on pisut optimistlikumad, nii et, et võib-olla me ei peaks äh, selles küsimuses nii kriitilistele seisukohtadele asuma. aitäh! ma ei tea, kas äh, Philipp, sa tahad midagi öelda või võib-olla sa äh, Eh, edastad raportööridele meie sõnumi, ma olen pisut mures, et meil ei ole olnud seda variraportööride kohtumist, võib-olla edastad selle sõnumi raportöörile. nii me tavaliselt asju ei aja. hääletus toimub homme, niisiis järgmine päevakorrapunkt ja aitäh, Philip, et sa asendasid härra Vlasakit ja nüüd räägime siis välis merepiiride patrullimisest. tegemist on proua Kriisbeki oma raportiga. ma ei tea, kas proua Kriisbek jõuab kohe Prantsusmaalt kohale või Gesine, äh, sina jälle räägid? ja jälle räägin mina ja jälle prantsuse keeles Äh, mis puudutab, äh, nagu määruse pealkirjas on öeldud, on tegemist on määrusega, mis puudutab Euroopa Liidu väliseid merepiire ning äh, seega kuulub see asi libekomisjoni pädevusse. isegi kõige parema tahtmise juures tuleb tõdeda, et transpordivaldkond on üsna piiratud ainukene äh, transpordiga seotud raporti valdkond puudutab teadusuuringuid, äh, teadusuuringuid, mis on seotud pääste ja otsingutegevuse ja nende koordineerimisega ja just sellest, sellele valdkonnale siis proua Kriisbeck oma tegevuses ongi keskendunud äh, piirivalvurite koolitamine, hoolitsemaks selle eest, et nad suudavad abistada hätta sattunud inimesi ning teiseks info vahetamine äh, mereseirega tegelevate ametkondade vahel. mis puudutab nüüd muudatusettepanekuid, äh, siis seitseteist neid esitati ja proua Kriis Pekk toetab äh, kõiki neid välja arvatud kuus, kolm, kümme, üheksateist ja kakskümmend härra Taylorilt ja härra Fitanza raport, muudatust neliteist. ma ei hakka siin laskuma üksikasjadesse, miks proua Kriisbeck neid muudatusi ei toeta. Äh, tegemist on lihtsalt muudatusega, mis ei kuulu transpordikomisjoni päde-, puudutavad asju, mis ei kuulu transpordikomisjoni pädevusse ja meil on olemas äh, meil on siis äh, seitseteist, kaheksateist, üheksateist äh, on siis äh, need muudatusettepanekud, kus on juttu definitsiooni kustutamisest, aitäh. okei okay.. hästi. ma oletan, et Rahvaparteid esitab härra, härra Kross ja rahva ja sotsiaaldemokraat härra Elka Truin. suur tänu, härra esimees, kolleeg Fidanza vabandab, õnneks ta mulle ei jätnud itaaliakeelset kirja siia, muidu me poleks mitte midagi aru saanud. hästi, nali naljaks. meie variraportöör on ka raportiga rahul ta ütleb, et äh, kõige tähtsamad punktid nagu üleüldine pikaaegne standardiseerimine, treenimine, väljaõpe on väga tähtsad ja et seda kõike tuleb kasutada ka tööstus- ja teadustes, eelkõige programmi Horisont, Horisont kaks tuhat kakskümmend raames. ja on väga tähtis, et informatsiooni edastamine toimuks veelgi lihtsamalt ja sellepärast on ta teinud muudatusettepanekuid nendes küsimustes, kus ta leiab, et me ei peaks keskenduma mitte ainult transpordivaldkonda puudutavatele muudatustele, vaid üleüldse informatsioonivahetusest tulenevale lisaväärtusele ja ta sellepärast selgitab ka, miks ta neid muudatusettepanekuid tegi just sellisel kujul, nagu ta tegi. mitte selleks, et kodanikuvabaduste komisjonile varba peale astuda, vaid ikka selleks, et äh, seda küsimust paremini välja tuua. aitäh! härra El Kadri räägib nüüd härra Darnellise nimel, jah? jah, kreeka keeles ma ei räägi, ütleb härra El Kadri Äh, ja ta vabandab, et ta seda ei tee. kõigepealt äh, meie fraktsioon ja meie variraportöör tahab tänada äh, raportööri väga hea koostöö eest. nõukogu kahe tuhande kümnenda aasta otsuse peamine eesmärk oli äh, pöörata tähelepanu muredele, mis oli seotud Frontexi mereoperatsioonidega. Äh, mitmed liikmesriigid ja vabaühendused äh, väljendasid muret, kas kaitstakse ikka inimeste õigusi nende avamerel toimuvate operatsioonide käigus. komisjon on siis äh, lähtunud siin äh, põhiõiguste harta artiklist neli ning meie esitasime muudatusettepanekud, mis muudat-, äh, muudavad selle esitatud teksti veelgi paremaks ja mis puudutab arstiabi andmist, selle kohta esitasime ka muudatusi. me peame olema ka ettevaatlikult Äh, mis puudutab nüüd äh, mereseireoperatsioone, väga oluline on, et me peame kinni äh, olulistest põhimõtetest, aga see, kuidas midagi teha, tuleb jätta ikkagi laevameeskondade endi otsustada. me peame lihtsalt looma sellise üldise ra-, üldise raamistiku, mis kaitseb põhiõigusi ning tagab siis rahvusvahelise õiguse ühtse tõlgendamise niisiis lühidalt me oleme nõus raportööri joonega. aitäh koostöö eest! aitäh! Mihhail, kas sina oled siin roheliste nimel, jah? jah, ka meie raportööri Keith Taylori jaoks, keda pole kohal, on tähtis see, et me oleme selle raportiga tõesti äh, üksikasjalikult tegelenud, me oleme põle, põhimõtteliselt sellega nõus, tegime nüüd ühe muudatusettepaneku, mis puudutab põgenikuid. nimelt, et kui põgenikud on kui laevas või paadis ookeani peal, ei ole võimalik, et laev sõidab neist lihtsalt mööda, nad tuleb üles korjata, neile midagi süüa anda ja see, mis puudutab nende staatust, see staatuse küsimuse lahendamine toimub siis hiljem maismaal. ei saa olla nii, et laev sõidab lihtsalt mööda ja põgenikud uppuvad. seda on liiga palju juba nüüdseks juhtunud ja tõesti, ma arvan, et nii palju inimlikkust tuleks üles näidata ja see inimlikkuse ülesnäitamine peaks olema tähtsam kui hilisem riigist väljasaatmine või ükskõik, mis seal siis juhtub. aitäh, Michal. komisjoni nimel proua Hili Thank you and good afternoon. aitäh, tere päevast kõigile. tahaksin teid kõiki tänada muudatusettepanekute eest. mul on kaks üldisemat märkust. kõigepealt äh, esimene märkus, äh, mille esitasin ka juba siis, kui raportöör ise tutvustas oma äh, arvamuse eelnõu. see puudutab siis äh, Äh, pardal toimuvad muudatused, äh, kohta käivad muudatusettepanekud, äh, see on meil muudatusettepanek, mis meie arvates aitab tagada siis päästetud inimeste turvalisuse, aga seda tuleks vaadata ka kui üldist raamistikku merepäästeoperatsioonideks ning kõik need sätted vee, toidu, tekkide ja muu kohta peaks ikkagi jää, jääma Äh, selles operatsioonis osalejate endi otsustada. muudatuses kolmteist viidatakse kahepoolsetele kokkulepetele äh, ning põhiõiguste tagamisele. meie leiame, et see viide kahepoolsetele kokkulepetele pole vajalik, sellepärast et põhimõte on selline, et liikmesriigid ei ole vabastatud äh, oma kohustustest, mis on seotud põhiõiguste kaitsega. ka siis, kui neil on kokkulepped kolmandate riikidega selles valdkonnas ning lõpetuseks aruandluskohustus on ka midagi, mille üle tahaksime pisut mõtiskleda, et vaadata, kuidas seda kohustust oleks võimalik paremini täita, aitäh. aitäh, kas proua Meissneril on midagi lisada? ei, aitäh, lihtsalt annan edasi informatsiooni. nii, siis tuletan meelde, et me hääletame selle arvamuse üle homme ja nüüd jätkame siis äh, kell kolmveerand neli härra Pachi raportiga. ma ei tahaks äh, alustada raporti arutelu, kui ühtegi variraportööri pole kohal. nii et, et teeme lühikese pausi kuni kolmveerand neljani ja ma äh, paluksin, et assistendid üritaksid äh, saadikud üles leida ja siia tuua, sest mul siin aseesimeestega on pisut igav ja üksik tunne. niisiis, viisteist nelikümmend viis jätkame okei okay,, kolleegid, I'll. kolleegid, jätkame koosolekut. järgmine päevakorrapunkt on äh, lennureisijate õiguste määruse läbivaatamine. raportöör härra Pahv tutvustab äh, raporti eelnõu kõigepealt saab sõna siis meie raportöör ja siis härra Maier Imko komisjonist ja siis anname sõna variraportööridele. niisiis, lennureisija õiguste määruse läbivaatamine, Georges, sul on sõna. jah, <clears throat> jah, suur tänu, kallid kolleegid järgnevatel minutitel annaksin ma teile hea meelega taustainformatsiooni oma ettepanekute kohta, mis puudutab lennureisijate õiguste määrust ja ma selgitaksin ka täpsemalt mõningaid punkte. nagu ma juba raporti põhjenduskirjas kirjutasin, soovin ma, et praeguseid õigusi lennureisijate puhul kinnitatakse, tugevdatakse praegune olukord ei ole rahuldav, ebatäiuslik ja ebaühtlane rakendamine, samamoodi ka lünklik äh, teavitamine on endaga kaasa toonud ebaselguse. kui vaadata komisjoni ettepanekut, äh, siis võrreldes praeguse olukorraga ta tegelikult äh, õigus, lennureisijate õigusi ei paranda. ja tahaksin tuua mõned näited selle kohta esiteks hilinemisaja pikendamine ja siis ka taotluste esitamise õiguse viimine kolmelt tunnilt viiele tunnile ja pikematel lendudel üheksast kaheteistkümne tunnini. majutamiskohustuse piiramine erakorralistes olukordades kolmele ööle maksimaalselt saja euro eest kaksteist tundi antakse aega lennuettevõtetele oma lennukitega lennureisija siiski sihtkohta kohule viia, enne kui hakatakse teiste lennuettevõtetega ümber suunama ja pole mitte mingeid muudatusi tehtud käsipagasi hinna läbipaistvuse ega ka maksevõimetuse kohta kõikides nendes punktides ma tegin muudatusettepanekuid, arvestades lennureisija huvisid ja põhimõtteks on siin, et lennureisijatele et lennuettevõtted ei anna automaatselt lennureisijatele neid õigusi. lennureisijad peavad ise teadma oma õigustest ja siis nõudma nende õiguste täitmist rahvusvahelistel ettevõtetel. ja kliendid tunnevad ennast tavaliselt ebakindlalt, kuna menetlused on äh, keerulised. paljud äh, lennureisijad äh, suurte kulude ja vaeva pärast ei soovi kohtu poole pöörduda ja seda teatud lennuettevõtted kasutavad ära selleks, et äh, mitte pakkuda hüvitisi. ja kui võrrelda nüüd numbreid, siis läheb pilt selgemaks. ühe protsent, üks protsent kõikidest äh, lendudest äh, on problemaatilised, mille puhul on lennureisijatel õigus midagi taotleda ja ainult kaks protsenti lennu reisijatest üleüldse nõuavad hüvitisi. nii et kui on sada lennureisi saja lennureisijaga, siis see tähendab, et kaks reisijat kümne tuhandest esitab taotluse ja samal ajal pole ka kindel, et nende taotlus ra-, rahuldatakse seega finantskoormus lennuettevõtetele minu arvates ei ole praegu väga suur, pigem väga-väga väike ja tegelikult mind üllatas komisjoni ettepanekus üks lause, mida ma tsiteeriksin. kõrgemad kulud sunnivad lennufirmasid äh, eeskirjadega seotud kulusid vähendama ja niimoodi üritavad nad lennureisijatelt nende õigused ära võtta ja nüüd tekib küsimus, et kas lennuettevõtted tunnistavad sellega, et nad äh, kulude pärast ei pea seadusest kinni ja kas see tähendab nüüd seda, et me peaksime nüüd seadust muutma nii, et äh, see on lennuettevõtete käitumisega kooskõlas? mina sellega nõus ei ole. see lennuettevõtete äh, lennureisijate õiguste eiramine on endaga kaasa toonud terve hulga kohtuotsuseid Euroopa kohtult. kokku on toimunud praegusel hetkel kolmkümmend üheksa erinevat menetlust. ma mainiksin nendest kahte, kõigepealt Sturgeon, äh, Sturgeoni ähm, kaasus kahe tuhande üheksandast aastast, kus otsustati, et kui lennureisil tekivad hilinemised, siis on õigus hüvitisele ja samamoodi ka Nelsoni kaasus kahe tuhande kaheteistkümnendast aastast. komisjoni ettepanekus on see osaliselt sisse võetud, aga lahjendatud kujul. kui Sturgeoni kaasuse puhul ütles kohus, et hüvitise õigus tekib pärast kolme tundi, siis komisjoni ettepanekus on kirjas, et vastavalt vahemaale on see aeg kas viis tundi, üheksa tundi või kaksteist tundi ja nüüd konkreetsete näidete najal on seda võimalik ka päris hästi endale ette kujutada. näiteks Londonist New Yorki äh, lennates, kui tuleb äh, kell viisteist null null kohale jõuda ja kui lennuk helineb üksteist tundi, jõutakse New Yorki kohale alles järgmisel päeval kell kaks öösel ja vastavalt uuele reeglistikule ei ole sellisel juhul õigust hüvitisele. ja mina leian, et tuleks tagasi minna esialgse kohtuotsuse juurde ehk kolm tundi eh, Euroopa Liidu sisestele lendudele ja viis tundi eh, pikamaalendudele ja hilinemisaegade ühtlustamine ja hüvitiste kohandamine eh, sise-Euroopa lendudele äh, ja kilometraažile kolm tuhat viissada kilomeetrit, seal oleme ette näinud kolmsada eurot hüvitist ja kuussada eurot nendele reisidele, kus distants on üle kolme tuhande viiesaja kilomeetri. see on ka tarbijate huvides, sest see oleks selgem. veel üks äh, tähtis äh, kaasus on Valentin Hermanni kaasus seal Euroopa Kohus oma otsuses kahe tuhande kaheksandal aastal ei pane küll äh, tehnilisi rikkeid erakorraliste oludena paika, ja mina oma raporti projektis ütlen ka, et tehnilised probleemid kuuluvad lennureiside hulka ja et ainult teatud olukordadel võib rääkida tõesti erakorralistest olukordadest, looduskatastroofidest, sabotaažist ja nii edasi lennureisijad ei ole teadlik, piisavalt teadlikud oma õigustest ja sellepärast ma üritasin informatsiooni andmise kohustust paremini välja tuua ja toonud välja ka selle, et lennuettevõtete eh, kontaktisikud peavad olema lennujaamas kohal eh, juhul, kui tekib probleeme ja on vaja anda informatsiooni ja abi. ja väga tähtsaks osaks on ka hindade läbipaistvus eh, üldistes tingimustes äh, peavad need kirjas olema, aga ka juba lennureisi reserveerides tuleb anda informatsiooni selleks, et äh, vältida vääritimõistmist. ja nii tuleks äh, vältida seda, et lennuettevõtted nõuavad lõivu selle eest, et lennujaamas registreeritakse keegi lennule ja tihti on see registreerimise tasu kõrgem kui eh, kogu reisi maksumus ja peale selle tuleb vältida selliseid olukorda, kus ei lubata inimestel käsipagasid kaasa võtta või öeldakse, et, et mantel, väiksemad ostud ja ka vihmavari on juba käsipagas. peale selle tuleb mõelda mida teha maksuvõimetuse puhul ja ma arvan, et siin tuleks minna selle juurde, mis me oleme paušaalreiside jaoks paika pannud ja minu muudatusettepanek nelikümmend kaks annab siin piisavalt mänguruumi ja siin on välja toodud näiteks kindlustuse võimalus. mis puudutab äh, hilinemisi lennuki takseerimisel, siis äh, ma ka leian, et pärast kahte tundi peaks olema lennureisijatel õigus uuesti lennukist lahkuda, mitte pärast viit tundi ooteaega. ja selleks, et toonitada et on tegelikult ka ettepanekuid, mis tulevad lennuettevõtetele äh, kasuks, näiteks mitteilmumise poliitika puhul ma tunnistan või leian, et äh, et ei saa lihtsalt niisama tühistada tagasilendu, kui esimest lendu pole kasutatud, kuid ma leian, et äh, siin tuleks anda erinevaid võimalusi juba reserveerimise käigus. siis jätkulendudest mahajäämine. näiteks äh, tuleks siin kõigepealt panna vastutus esimesele ettevõttele, äh, sellele ettevõttele, mis on hilinemise põhjustajaks ja ma ka leian, et ka siin võiks vastu tulla väikeste hilinemiste puhul äh, kompensatsiooni maksmisel. kui aga jätkulennule äh, minnes on juba esimese lennu hilinemine üle pooleteist tunni ja hilinemine kokku kolm kuni viis tundi või isegi rohkem, siis tuleks hüvitised ette näha. siis on veel väga tähtis rakendamine ja siin ma olen et, teinud ettepanekuid rakendamiseks Äh, mis on kooskõlas äh, selle äh, määrusega kaasa pandud direktiiviga ja siin liikmesriikidel peavad olema ametiasutused, mis tegelevad lepitustööga, ilma et lennureisijatelt võetakse õigus pöörduda kohtu poole. ja selle raport, seda raportit ette valmis- kohtusin ma mitmete erinevate huvide esindajatega ja kuulasin ära ka nende argumendid. mulle ei meeldinud see negat-, osaliselt negatiivne suhtumine tööstusettevõtete poolt. Äh, mulle jäi nimelt mulje, et nad tegelikult äh, ei ole huvitatud äh, lennureisijate pro ilma probleemideta transportimisest ja mina leian, et tõesti peaks ennast tundma korraliku reisijana, kui inimene on astunud lennukisse. ja nüüd ma olen ähm, väga põnevil, et ära kuulda kolleegide ähm, reaktsioonid ja ma olen veendunud, et meil järgnevatel nädalatel on võimalik veel selle küsimusega üksikasjalikult tegeleda. Thank you, Mr Back aitäh, härra Pah, äh, härra Maier IMCO komisjonist. jah, suur tänu, härra esimees. minu siseturukomisjonis koostatavat raportit tõlgitakse praegu, nii et varsti on seda võimalik kõikides keeleversioonides lugeda. mulle valmistas aga rõõmu see, mida me härra Pachilt kuulsime, sellepärast et suures osas oleme me üksmeelel nendes küsimustes IMCO komisjon vastutab tarbijakaitse eest ja sellepärast olen ka mina põhitähelepanu pööranud tarbijatele. olen küll mõelnud ka ettevõtete õiguslikele õigustele ja ka mina leian, et hüvitiste maksmist tuleb lihtsustada, mitte et meil ei oleks siin kolm erinevat kategooriat, vaid kaks, nii nagu kolleeg Pahk selle välja tõi koos kahe erineva summaga. ma arvan, et me peaksime arutama ka seda, kas meil on võimalik äh, ülemmäära piiritleda ähm, odavlennufirmade puhul, sest tõesti, kui makstakse lennureisi eest kakskümmend üheksa eurot äh, ja näidatakse üles valmidust tõesti odavalt lennada, siis äh, ei saa alati olla kindel, et see odavus kaasab ka,, toob endaga kaasa ka väga palju õigusi hiljem nii et äkki peaks panema mingi minimaalse määra nende õiguste jaoks ka lennupileti hinnale. me peaksime siin ka selgemalt välja ütlema, et me ei soovi, et kui on võimalik veel ka teisi hüvitisi saada, siis ei ole võimalik lennuettevõtjalt hüvitist nõuda nii et äh, kui on võimalik äh, nõuda rohkem erinevate tingimuste pärast, siis tuleb äh, alati jätta ka võimalus selle kõrgema summa nõudmiseks. mis puudutab ruleerimise hilinemisi, siis olen täiesti nõus ka härra Bachiga ja mis puudutab vastutuse küsimust, siis ka selles osas olen täiesti nõus. nüüd see, millal kaob õigus taotlusi esitada. ma arvan, et siin me peaksime siin kaheaastase mm, aegumisaja paika panema, praegu on see igas riigis eraldi reguleeritud, aga oleks tähtis, et siseturul ei oleks meil erinevates riikides erinevad reeglid. peavalu valmistab meile kõigile veel seega erakorraliste olukordade nimekiri, on täiesti selge, et erakorralised olukorrad tulevad, et komisjon on üritanud neid nüüd ka selgemalt sõnastada, minu arvates aga see katse neil väga hästi ei õnnestunud. tehnilised rikked, ka neid selgitas härra Pahka, need tuleks selgemalt sõnastada. näiteks äh, et kõik see, mis on väljaspool tavakontrolli, et siis ei ole lennuettevõte vastutav. mis aga puudutab äh, tavalist kontrolli, tavalist hooldust, see puudutab lennuettevõtet ja see ei puuduta lennureisijad. nüüd ilmastikuolude pärast hilinemine või ka lennuki ära, lennureisi ärajäämine, see on tõesti väga keeruline küsimus ma praegu ise omal nahal tunnen seda, näiteks nimelt öeldi, et ilm oli halb, aga tegelikult ei olnud äh, probleemiks mitte halb ilm, vaid ummik lennujaamal ja lennujaamas ja sellepärast äh, lihtsalt jäeti paar-kolm lendu ära ja niimoodi oli võimalik äh, järgmine lennuk inimesi täis toppida ja siis ähm, inimesed ähm, sihtkohta saata, nii et ma arvan, et siin tuleks ka selgemalt seda sõnastada. nüüd ähm, õigus informatsioonile kaebamise võimalused. siiamaani ei olnud seda ka väga hästi reguleeritud. ma soovin, et siin tõesti tarbijatel oleks selge võimalus kaevata ja oodata ka karistusi. siin sain ka jälle vastuse ühe juhtumi kohta paar päeva tagasi, kus lihtsalt öeldi, et sisedokumente ei anta kasutada, kui te pöördute kohtu poole, siis see tähendab seda, et et äh, äh, dokumente ei edastata, aga meie leiame, et äh, siiski peaks olema võimalik ja kohustuslik dokumendid kätte saada ja tõesti, tarbijal peab olema võimalus saada kõigepealt dokumendid enda kätte, siis otsustada, kas on üldse mõtet minna kohtu ette, sest ei ole ju mõtet olla kohtu ees ja alles siis teada saada, milline on tegelik olukord. ja põhimõtteliselt on asi täpselt nii, nagu kolleeg Pahv ütles lennuettevõtted üritavad, kui me räägime taotlustest, meie paika pandud õigusi lihtsalt eirata. see on tegelikult Euroopa seadusandlusest möödavaatamine, see ei ole lihtsalt mööda slikerdamine. ja sellepärast äh, soovin ka mina, et meil oleks vaja paremat teavet äh, koos karistusvõimalustega. nüüd see hüvitise maksmise valuuta ma arvan, et ka siin tuleb selgelt paika panna me peaksime siia lihtsalt panema paika eurosummad, need on lihtsalt mõistlikud äh, summad ja kui on teine valuuta käibel, siis seda on võimalik ümber arvestada. suur tänu, et äh, kutsusite mind siia komisjoni ette ka oma raportit äh, esitlema, me oleme väga paljudes küsimustes ühel nõul, on mõned väga keerulised punktid, mis tuleb veel läbi arutada, aga ma olen veendunud, et meil õnnestub üheskoos välja tööstada, töötada mõistlik ettepanek, aitäh! suur tänu, härra Meier, nüüd fraktsioonide nimel, kõigepealt sotsiaaldemokraadid. Merci, monsieur le president äh,. aitäh äh,, ütleb proua äh, Verjoo äh, kõigepealt tahaksin äh, tänada meie kolleegi Bachi väga hea töö eest ta on üritanud arvestada ja parandada selle ettepaneku erinevaid punkte ning äh, alati on ta lähtunud siis reisijate äh, kaitsmise huvidest, üritanud asju selgitada ja lihtsustada nii palju kui võimalik. Äh, ta on üritanud tagada õiguskindlust kõigile osapooltele. nüüd annaksin Äh, raportist sellise üldisema ülevaate, juhiksin tähelepanu sellele, et mitmed sätted siin on palju kasulikumad reisijatele ja kaitsevad eriti neid reisijaid on, kes kõige, on kõige kaitsetumad, näiteks puuetega reisijad. samuti on laiendatud pardale lubamisest keeldumise definitsiooni, samuti reisijate kaitset juhul, kui ettevõttel tekivad makseraskused et ning eh, samuti on nõutud, et kõigil lennuettevõtjatel peab olema kontaktisik lennujaamas, kelle poole pöörduda probleemide tekkimisel. nüüd, eh, mis puudutab eh, hilinemisi, siis mulle näib, et ka selles osas me saavutame kokkuleppe Äh, võib-olla me võiksime veel rääkida täpselt, mida konkreetselt hilimiste puhul teha. nüüd, mis puudutab juba lennurajal hilinemisi, äh, äh, siis ma arvan, et see ettepanek kehtestada selleks ajapiiriks kaks tundi on meie arvates väga huvitav ma ei tea, kas olla nüüd äh, siin peab sisse viima ka kohustusliku sellist äh, jookide ja toidupakkumise nõude äh, loomulikult äh, on lennuettevõtjad huvitatud sellest, kuhu pannakse need künnised, millest alates tekivad, tekivad siis reisi abistamise kohustus, kas see on viis, üheksa, kaksteist tundi ma arvan, et me peaksime siin selle kilomeetrite järgi jagamise puhul sellest kolmandast osast loobuma. ma arvan, et äh, viis tundi peaks olema, äh, üle Euroopa sisestel lendudel on juba liiga palju niisiis eh, me peame jätma siin ka loomulikult vabatahtliku kokkuleppe võimaluse, sest ma arvan, et see on eh, lennureisijatel eh, huvitavam. nüüd, mis puudutab jätkulendudest mahajäämist, siis loomulikult olen nõus sellega, et vastutab siis see ettevõte, kelle pärast lennust maha jäädi aga ma arvan, et me peame jällegi arvestama täpselt, kuidas see käib, eh, kui pikk see hilinemine peab olema, eh, kui suured hüvitised ja nõnda edasi. ja samuti võime eh, paremini teavitada reisijaid Äh, me peame ja juba siis, kui reisija pileti ostab, peab teda teavitama näiteks äh, ohtudest, mis võivad kaasneda väga lühikese ümberistumise ajaga. niisiis äh, me ei tohi tõesti ka karistada neid lennuettevõtteid, kes tõesti reisijate eest hoolitsevad, nad ümber suunavad. nüüd, mis puudutab hotelle, siis äh, äh, raportöör teeb siin vahet äh, siis selle vahel, kuidas äh, lennuettevõtja äh, isiklikult hoolitseb ja siis, kui seda keegi teine äh,. mis puudutab nüüd lennujaama reisijate käivet äh,, siis ma arvan, et see üks koma viis miljonit on parem ning me peame täpsemalt selgitama, kes konkreetselt mille eest vastutab, mille eest vastutavad lennujaamad, mille eest lennuettevõtjad ja nõnda edasi. nüüd äh, mis puudutab pardale mittelubamist, äh, näiteks kui pileti esimene osa ei ole ära kasutatud. Ähm, äh, me võime, võiks viia sisse süsteemi, mis võimaldab siis reisijal selle äh, Äh, koha maha müüa, äh, vabandust, võimaldab lennufirmal selle koha maha müüa, kui on reisija on kinnitanud, et ta ei kavatse seda kasut-, kasutada. aga me äh, samas ei sooviks sisse viia ka seda ühepoolsete tühistamise poliitikat, mis puudutab nüüd pagasid siis lennujaama kauplustest ostetud pakid, muusikainstrumendid ei peaks minema selle kabiini kaasa võetava pagasi hulka. nüüd, mis puudutab läbipaistvust ja teavitamist, siis äh, mul on hea meel, et äh, tahetakse siin äh, samuti asju ühtlustada, viia sisse ühtne formulaar pagasiga seonduvate nõuete osas. see on minu arvates väga oluline. väga oluline on ka, et me teeksime selgeks, kes vastutab siis inimeste teavitamise eest inimestele tuleb anda õiget teavet, millised on need praktilised, praktilised tagajärjed, kui nad infot ei järgi. raportöör äh, on kindlasti olukorda paremaks teinud oma raportiga, aga ma arvan, et äh, me peaksime neid erakorralisi olukordi ka täpsemalt äh, määratlema Äh, tegemist on siis selliste asjadega, mis, äh, mida lihtsalt äh, lennuettevõtja ei ole suuteline kontrollima, mida nad mitte kuidagimoodi ei saa vältida, isegi kui nad oleksid kõik meetmed kasutusele võtnud ja äh, ma leian, et samuti tuleks parandada sanktsioone, aga ei maksa minna ka liiga kaugele, meil on vaja äh, rohkemat harmoniseerimist liikmesriikide vahel, et tõesti oleks, kõigile oleks tagatud äh, ühtsed õigused sõltumata lennuettevõtjast, kelle teenuseid nad kasutavad. nii et ma loodan, et me suudame leida head lahendused, tahaksin tänada raportööri tehtud töö eest ning äh, Äh, tahaksin samuti tänada ka IMCO komisjoni, mis tegeleb tarbijakaitseõigustega. ma olen täiesti kindel, et me leiame tasakaalu sellepärast, et reisijad, kelle huvid on paremini kaitstud, äh, kellele pööratakse tähelepanu, äh, näevad, et nende turvalisus kasvab Nad eh, usaldavad selle tulemusena rohkem lennuettevõtete ning see eh, tõttu eh, annavad, suureneb see läbi selle ettevõtte maine ja seega ka tema konkurentsivõime, aitäh. proua Maisner. suur tänu, härra esimees midagi, mis nüüd kaudselt sellega on seotud, aga ütlesin juba täna meie esimehele, et on terve rida rahvasaadikuid, kes ütlesid, et tegelikult äh, ei ole alati süüdi lennuettevõte, vaid näiteks praegu Brüsseli lennujaam ei anna absoluutselt informatsiooni toimusid mingid piirikontrollid, tuli oodata pool tundi ja muide, mingi diplomaatiline pass ka ei aidanud siin edasi ja samas mingi reisijate rühm lasti niisama ilma kontrollita läbi. ma arvan, et tõesti ka lennureisijate huvides oleks tähtis ka selliseid asju selgitada. räägin nüüd meie variraportööri proua Savisaare nimel, teen seda inglise keeles, sest ta jättis mulle inglisekeelse teksti ma tahaksin tänada raporteeri selle suurepärase tööst, mida ta on teinud. E, koostöö oli meil väga viljakas, nii nagu see paistab väljagi e, sellest raporti eelnõust. me oleme arutanud palju punkte, paar punkti, mida ma tahaksin e, välja tuua, mida ma toetan, siis ma arvan, et kõigepealt viietunnine ootamine on liiga pikk, see peaks olema kahe tunni pikkune ja juba kohust on otsustanud, et kolmetunnine ooteaeg on liiga pikk. kõigepealt eh, tema ähm, arvab, et eh, igasugused õigekirjavead tuleks parandada tasuta, sellepärast et on veel mõned punktid, mida tuleks arutada. kõigepealt ära jäetud lennukite, lendude definitsioon ja turvalisust puudutavad küsimused Eh, arvan ma seda, et peaks maksma kompensatsiooni eh, ärajäetud lendude eest, aga need, sellel peab olema teatud piir, see sõltub pileti hinnast ja veel üks asi, mida tuleks arutada, on eh, erakorralistel tingimustel tekkinud järjestikuste lendude ärajäämine, mitut lendu see puudutab, see on väga oluline väikeste lennu, lendude, lennufirmade jaoks, kellel on väga vähe liine ja üks küsimus puudutab veel sihtpunkte, kui näiteks tegemist on ühe lennuga nädalas. oluline punkt, mida tuleb käsitleda, on lisakäsipagas. inimesed võiksid ikkagi kaasa tuua oma isiklikud asjad, osta midagi lennujaamast, aga nende pakkide suurus ei peaks olema piiramatu suur tänu teile. suur tänu ja nüüd Michael. jah, Keith Taylori nimel äh, tänan raportööri ja tegelikult, äh, mida me kuulsime mõlemalt raportöörilt, seda me toetame. täna hommikul minu lennuk jõudis õigeaegselt kohale, aga mis sai siis, ma pidin pool tundi oma kohvrit ootama. seda juhtub ikka ja jälle. ma tean juba, et kui ma, et kui ma jään hiljaks, siis pole mõtet enam hakata kellelegi teatama, pigem on erakordne see, kui ma õigel ajal jõuan kohale. ja nüüd tuleks komisjonilt küsida, mis neil pähe lõi, kui nad sellise ettepaneku tegid, sest põhimõtteliselt nad soovivad lepingu rikkumist, mis kogu aeg juhtub äh,, õigustada, sest muidu oleks Euroopa Kohus öelnud, et viis tundi on täiesti võimatu ma teen lepingu lennuettevõtetega ja mis saab, nemad ei pea sellest lepingust kinni ja mina olen veel süüdi, et mis te tõesti seal teete? Teie ju ka lendate lennukiga. meil on siin lennuajad, mida on võima-, millest on võimalik kinni pidada ainult siis, kui keegi lennuki peale ei tule ja lennukist maha ei lähe. aga samas ajal selline asi ei saa ju ka lennunduses olla võimalik, nii tõesti ma väga vabandan, nii need asjad ei saa käia. ja peale selle hüvitisena pakute te ainult vabandust, tuleb tõesti sellised lennuajad paika panna, mida on võimalik ka äh, õigustada ja millest on võimalik kinni pidada. asi ei ole mitte selles, et lennuettevõtted siin palju peaksid maksma, vaid selles, et nad peaksid olema õigel ajal kohal ja kui nad õigel ajal on kohal, siis mitte keegi ei soovi ka hüvitist. see tuleb lennuettevõtetele selgeks teha ja ei ole siin mõtet öelda, et jah, nemad peavad siin äri tegema lennureisijate kuludes ja teie mõte siin sellega seitsekümmend kaks protsentil lennureisijatest lihtsalt jäetakse täiesti kõrvale, kuigi neil on õigus hüvitisele. ja see peaks teile ja tegelikult kõikidele poliitikutele selge olema. me ju võtsime vastu otsused viiest tunnist edasi saab hüvitist. Euroopa Kohus aga ütles, et ei, ei, ei, see oli korralik kõrvakeel meile kõigile, ka komisjonile. nüüd peaks komisjon üritama seda asja parandada, seda ma oleks eeldanud. mitte aga öelda, et meid ei huvita Euroopa Kohtu otsus, kes nad seal üldse on, mida on nemad äh, meile võimelised ütlema et selle asemel lähete selle asjaga veelgi kaugemale. ja kui ma nüüd Los Angelesse äh, lendan üksteist tundi hiljem jõuan kohale, siis ütlete mulle, et, et saatsin sada saksa marka, kõneleja mõtleb vist siiski eurot äh, ja otsi endale nüüd hotell. lennuettevõtetel on nii palju ko-, kogemusi, nad võivad ka kohe äh, mulle koha reserveerida, sest seda nad on juba teinud aegade algusest peale. nüüd need erakorralised olukorrad meil ei ole siin mitte mingit erakorralise olukorda, aga tehakse nägu, et see juhtub iga päev. tegelikult teisest maailmasõjast saati on olnud meil üks kord erakorraline olukord. ja muide, tihti on mingi tehniline rike ja siis on Äh, siis on äh, vastutavaks lennuettevõte, aga mis nad teevad, panevad piloodi lennukisse, see liigutab seda paar sentimeetrit ja siis on tegemist erakorralise olukorraga ja hüvitist pole vaja maksta selline surve, mida avaldatakse pilootidele, see ainuüksi näitab juba, et ma ei saa, siin on nüüd tangitud ja nii edasi, aga ma ütlen, et on probleem ja, ja ja ütleme selle probleemi alles, välja alles siis, kui piloot on juba ohjad üle võtnud, sest siis ei ole vaja maksta hüvitist. siis nüüd see sõltumatu öö, äh, probleemide lahendamise öö, äh, teenistus. raudteetranspordiga sai see väga hästi sisse viidud. milles on nüüd probleem, miks ei saa seda lennureisijatega sisse viia? lihtsalt telefoninumber, kuidas ma saan selle lennuettevõttega ühendust? seda ei ole siiamaani, sellepärast üheksakümmend protsenti inimestest, kellel on õigus hüvitisele, ei nõua hüvitist sellepärast, et see kõik on liiga keeruline ja kestab liiga kaua ja annavad alla. sellepärast on meil vaja need piirmäärad paika panna, tegemist on täiesti tavalise õigusega, mille millest tuleb kinni pidada. ütlen veel kord, lennuettevõtted saavad igal aastal Euroopa Liidu maksumaksjatelt, sest nad vastupidiselt transpo-, raudteetranspordiettevõtetele ei maksa käibemaksu ja ähm, kütusemaksu kolmkümmend miljardit eurot. ja nüüd, kui meie hakkame rääkima siin lennureisijate õigustest, siis nad röögivad ennast hääletuks ja ütlevad, et meil ei ole raha. kas neil tõesti häbi pole hakata siin neid kõiki ettepanekuid tagasi lükkama? ja sellepärast leian mina, et need seadused peavad olema ka õiglased nii raudteetranspordi kui ka lennutranspordi jaoks. näiteks äh, raudteetranspordi puhul on see kakskümmend viis protsenti, viiskümmend protsenti vastavalt äh, hilinemisele tund või kaks tundi. jah, IMCO on nüüd selle paika pannud, tehke samamoodi nagu raudteetranspordi puhul kakskümmend viis protsenti või viiskümmend protsenti vastavalt tunnile või kahele tunnile ja siis on see suurepärane. ja kui mul on esimese klassi pilet ja olen maksnud viis tuhat eurot ja saan kakssada viiskümmend eurot tagasi, noh siis tuleb leppida sellega see on selline lähenemine, mida mina toetan ja nüüd viimane punkt, need äh, suured kohvrid, kui meil on siin õiglane konkurents, me panime selle juba raudteetranspordis äh, paika kiirete rongide jaoks ja ma arvan, et seda võiks äh, ka siia sisse kirjutada, sest praegusel hetkel tuleb tunnistada, et lennutranspordis on see asi juba parem kui varem. järgmine kõneleja ma olen väga tänulik härra Pahile. ma vabandan ka, ütleb proua Foster, et ma jäin hiljaks. Ehm, nii et, et vabandage, et ma päris algusest peale juttu ei kuulnud, aga ma tänan härra Pahi selle tööst, mida ta on teinud. alustaksin sellest, meil on kahtlemata olemas oma fraktsiooni positsioon, meil on ka teatud küsimused, aga nüüd, mis puudutab Gibraltarit, eh, kui me Gibraltari küsimust ei lahendada, siis Ühendkuningriik ei rakenda mitte mingisuguseid muudatusi. ma tahan lihtsalt viidata teile sellele punktile. ja nüüd tuleme siis meie teema juurde. kahtlemata on kõikide nende kohtuasjade valguses olnud vaja selgitusi, kuidas me edasi läheme ja äh, kahtlemata ka see vulkaanipurse oli üks äh, äh, teema. me loomulikult tervitame seda, ma arvan, et seda tervitavad nii lennuettevõtjad kui ka reisijad. aga vaadates nüüd komisjoni ettepanekut, siis selles on positiivseid punkte, mitte kõik pole positiivne, aga mõned on räägiksin nüüd eh, tundidest. Eh, minu arvates see, et me läheme kolmelt tunnilt viiele tunnile on väga hea. kui midagi, mm, kui lend tühistatakse, siis me räägime kolmest tunnist. me arvame, et tegelikult see on oluline. nii et, et meil on härra Pahis selles osas eh, teine positsioon. mis puudutab erakorralisi olusid, siis siin peab olema ettevaatlik, kuidas me seda teemat muudame. selle nimekirja koostamisega on tehtud väga palju tööd ja siis lõppude lõpuks me peaksime jõudma siis ühtsele nimekirjale, kus on oma käe külge pannud nii nõukogu komisjon kui meie me teame, et äh, väga lihtne on rääkida erakorralisetest oludest, aga tegelikult äh, väga sageli on tegemist tehniliste küsimustega ja kuidas me siis selgitame, mis on mis. see puudutab siis erakorralisi olukordi. komisjoni mm, ettepanekus kasutatakse, käsitletakse ka jätkulende, vaja on mõista, äh, kui te hiljaks jääte, Eh, mis juhtub siis, kui hilinemised on üks päev, kuidas kõik need hilinemised kumuleerivad ja kuidas siis eh, kompensatsiooni makstakse. näiteks eh, võivad olla niisugused hullud olukorrad, kus see kõik kuhjub üksteise otsa ja ja lennud viibivad kolm päeva, nii et sellega peaks olema väga ettevaatlik vaadakem, kuidas toimub lendude järjestamine. niimoodi võivad löögi alla sattuda väikesed lennuettevõtjad ja on ka inimesi, kes, keda ringi ratas transporditakse ja kes peavad jälle ja jälle ennast sisse tšekkima. nüüd teistest punktidest äh, mis puudutab puudutab nõuete esitamist, siis sellega mingit probleemi ei ole, aga kui eh, jutt on eh, marsruudi muutmisest, teiste eh, transpordivahendite kasutamisest, siis küsin ma vastupidi, kuidas siis on näiteks Eurostari või kiirrongidega Prantsusmaal või Belgias kui nendel midagi juhtub, kas nad siis peaksid lennukite peale inimestele panema aga ma arvan, et eh, me peame mõtlema ikkagi, mis siis saab, eh, eh, kuivõrd vägivald või suvaliselt saab käituda, kui lennuettevõtja peab marsruuti muutma reisija jaoks ja maksma selle eest lisaks. veel üks väike punkt. ei kasutata mõistet sector out. me ei saa lubada seda, et lennukid lendavad eh, tühjana ringi, siin on keskkonna eh, küsimused sest eh, tegelikult, kui me väga kaugele läheme sellega, siis need head diilid, odavad tagasilennud jäävad kõrvale ja veel käsipagan, eh, käsipagas, see ei ole mitte meie otsus, see on eh, see on eh, tegelikult äriline otsus, nii et, et ostetakse, ostetakse duty fee'st ja kõik tuleb lennuki peale kaasa võtta ja mina ütlen, et kõik ei tule lennuki peale kaasavata, meie peame lihtsalt otsustama, tegema kindlaks ja määrama ära, millist eh, pagasit lennukisse võetakse, sest siin on eh, peale kõige muu tegemist ka ohutusega aga inimestel peab olema õige eh, informatsioon enne kui nad teavad, mille eest nad peavad käsipagasi osas maksma. aga need küsimused on kõik võimalik lahendada nii et ühtekokku ma arvan, et teemasid on palju ja, ja variraportöörid arutavad neid oma koosolekutel. aga vaatame, kuidas asi äh, äh, tegelikult lõpuks välja kukub, aga teatud teemade puhul on meil väga tõsine reservatsioon. aga praegusel hetkel rääkisin ma põhipunktidest ma, aga ma tahaksin tänada raportööri tehtud töö eest, aitäh! suur tänu! E, nüüd on variraportöörid rääkinud ja ma paluksin, et ehm, siis e, e, parlamendiliikmed räägiksid kolm kuni viis minutit. mul on härra Kross, Alcatrui, härra Koch, mis siis, Lanova, Bradbone ja nii edasi ja mina võtan siis asjad kokku kõige viimasena. nii et, et härra Kross, palun. paluks, oleks hea, kui te kolme minutiga hakkama saaksite. okei okay,, <clears throat> jah, suur tänu. kõigepealt äh, kolleeg Šorsile palju tänu tehtud töö eest äh, rahvapartei fraktsiooni jaoks kõige tähtsamaks eesmärgiks on minevikus tehtud vigadest õppida, et seal, kus õigusloome pole piisavalt selge, seal tuleb välja töötada õigusloome, mis kaitseb äh, tarbijat. nii et äh, me ei pea õigusi mitte ainult parandama, vaid me peame ka õigusliku järjekindluse tagama. ja tulen selle juurde, mida ütles ka kolleeg Foster äh, pagasi kohta kui võtta lihtsalt tavaline kohver ja teatatakse, et äh, naiste puhul siin äh, käekotist, et siis teatakse umbes, et noh, naiste käekott on nii suur, meeste kotid, mis nad kaasa võtavad, on natukene teistsugused. ma arvan, et sellist asja on võimalik ka väga selgelt kirja panna, et kui võetakse kaasa pagas äh,, Äh, siis tuleks sinna panna lihtsalt mõõdud ja minu arvates oleks tegemist piisava õigusliku järjekindlusega. mis puudutab jätkulendusid, siis äh, tähtis on see ja on terve rida lennuettevõtteid, äh, mis tõesti ka oma lennureisijad korralikult kohtlevad ja me ei peaks siin jätma muljet, et vaesekesed, et kuidas nad küll sinna lennukisse saavad ja ei tea, mis nendega seal siis nüüd juhtub tegelikult suurema osa puhul teenus, mida pakutakse, on väga hea. ja sellepärast jätkulendude puhul tuleks tähelepanu pöörata sellele, et see, kes maksab, on ka tõesti süüdi, mitte et nüüd tekib olukord, kus see, kes hiljem äh, jätkulennuga hiljem äh, inimese sihtkohta viib, et äh, tema peab maksma selle eest, et keegi teine esimese lennu puhul oma kohustusi täitnud. kolm kuni viis tundi mul on alati probleem, kui meie siin midagi välja töötame ja Euroopa Kohus midagi muud ütleb, siis meil ei olegi enam vaja parlamenti, las kohus otsustab kõike. nii et tõesti, parlament äh, on tähtis, see ei ole üldse tähtis, kas Euroopa Kohus äh, on meiega nõus või mitte. kohus peab põhimõttelised küsimused lahendama ja ma arvan, et just sellepärast tuleb meil siin rääkida kolmest ja viiest äh, tunnist ja ei ole siin vaja kas põlvili laskuda või ülemeelikuks muutuda viimane märkus, mis puudutab ähm, äh, kaebamise ja lepituskohta. Ähm, ma arvan, et peab olema võimalus tõesti kaevata juhul, kui õigustest ilmselgelt kinni ei peeta, muidu tuleks jääda siiski mõistlikuks. mina ka leian, et keegi, kes odavlennufirmaga lendab ja maksab kakskümmend viis lendu, äh, kakskümmend viis eurot lennu eest ja siis, kui midagi viltu läheb, siis ma saan kolmsada eurot selle eest hüvitiseks nii et siin tuleks siiski vaadata, et proportsioonid paigas oleks ja siis teavad nii ettevõtted kui ka reisijad, millega nad riskivad, nii et õiguste teadlik eiramine on minu jaoks siin tähtis ja informatsiooni selge andmine teine tähtis punkt, nii et siis on meil võimalik ka õigusi korralikult kaitsta. Eh, järgmine kõneleja, kolm minutit. Eh, lugupeetud kolleegid ma tänan härra Pachi selle tehtud töö eest. E, juba meie fraktsiooni poolt öeldi, e, meie fraktsiooni poolt öeldi, et on mõningased punktid, e, mis ei paku meile rahuldust. tegemist on väga olulise raportiga, sest see puudutab peaaegu kõiki, mis lennunduses toimub ja meie poliitikutena peame selle küsimusega tegelema. me peame aitama Euroopa kodanikke. Äh, on äh, punkte, millega ma raportööri, milles ma raportööriga nõus olen, tema tahab arutada läbiväärtusi. Äh, komisjon on väga piirav olnud nende osas tegelikult viietunnine mm, ootamisaeg Euroopa eh, Liidu piires tundub küll olevat liiga pikk ja siis eh, kompensatsiooni maksmine selle puhul on küll niisugune teema, mida me peaksime eh, kolleegidega arutama. aga see hind, mida pileti eest makstakse, on ainult tegelikult üks osa sellest kahjust, mida sa kannad, kui tegemist on viibimis, lendude viibimisega sest eh, tegelikult eh, niimoodi eh, võib tekkida dominoefekt kulude osas, mida kanda tuleb. me peaksime vaatama mm, kulusid laiemalt kui ainult ootamise pikkus. me peaksime kõik numbrid selle järgi ritta seadma. on vaja tagada, Eh, tegelikult eh, eh, suurem õiguskindlus on vaja definitsiooni, mis puudutab ebatavalisi tingimusi, see on keskse tähtsusega, muidu meil jääb tagauks lahti ja mulle tundub, et komisjoni definitsioon on liiga lai, siia hulka on hõlmatud ka tehnilised probleemid. ja Eh, kui me sellesse valdkonda läheme, siis on vaja rääkida ka lennukite hooldusest. nüüd eh, informatsioon ja läbipaistvus eh, reisijate suhtes, väga oluline punkt. vaja on, et nad teaksid, millised probleemid võivad tekkida ja kuidas siis nad abi saaksid ja siis eh, kuidas töötavad eh, organisatsioonid riikides, mis tegelevad kaebustega, olen täiesti nõus, et viimasel ajal on nende töö kehv olnud ja probleeme ei käsitleta ka eh, ühtmoodi, neid tõlgendatakse erinevalt riigiti ja vaja on hoopis täpsemaid täpsemaid selgitusi, definitsioone ja kindlamaid reegleid komisjon ja äh, teised Euroopa äh, organisatsioonid peavad tagama äh, parema ühildavuse. järgmine kõneleja, härra Van Dalen, suur tänu raportöörile. kõigepealt mulle tundub, et meie oma dokumendiga loome suurema selguse äh, Ehm, reisijate jaoks, kohus on teinud oma töö ja nüüd on vaja tagada meie poolt, et reisijad saaksid olukorrast paremini aru. nii et, et eh, meid viiakse selle dokumendiga õiges suunas. paar punkti, millele ma tahaksin tähelepanu juhtida. kes on vastutav, kui probleem tekib? siis kindlasti on see lennuettevõtja või võib-olla ka äh, loomulikult tegemist ka mingi lennujaamaga, aga meie peaksime oma tähelepanu koondama lennuettevõtjatele. kompensatsiooni maksmine hilinemise puhul on sellega seotud. ma näen, et kolm tundi Eh, omab teatud häid külgi, aga viis tundi kõlbaks nagu eh, pikkade lendude puhul. kuus-seitse tundi eh, praktikas tähendab seda, kui tegemist on pikkade lendudega, siis viis tundi on selline element, millele on vaja veel mõelda vaja on ka eh, pretensioonide esitamise menetluse liht-, lihtsustamist, eh, vaja on eh, teha seda nii, et ei oleks vaja täita tohutult hulka formulare ja pöörduda erinevate asutuste poolde. aitäh, aitäh raportöörile, me oleme õigel teel ja paar punkti vajavad täpsustamist. ja ich möchte dem Berichterstatter danken. jah, suur tänu, ütleb härra Koch, George mulle tundub, et sul on tõesti õnnestunud siin reisijate õigused ja majanduslikud huvid lennuettevõtete puhul tasakaalu viia. meie eesmärgiks ei saa ju olla lennuettevõtete öö, maatasa tampimine, vaid me siiski soovime olukorda lahendada minul arvates on siin puudu puudega inimestele tähelepanu pööramist, sest ma teeksin selles osas veel mõned muudatusettepanekud. siis tuleks minu arvates äh, omavahel ühendada ka hüvitis ja lennupileti hind, sest muidu võib-olla tekivad siin inimesed, kes soovivad hakata teenima nende hüvitiste pealt ja me peaksime rääkima lennureisijate õigustest ja kohustustest, kui lennuki hilineb sellepärast, et mõni reisijatest seal mööda lennujaama jalutab ja õigel ajal väravasse ei jõua, siis ma arvan, et selle eest siiski lennureisija vastutama ei peaks, nii et peaksime siin siiski rääkima, kes vastutab mille eest, aitäh. järgmine kõneleja. suur tänu ka mina tahaksin tänada raportööri selle raporti eest. väga hea, et ta on pen-, selle peale kulutanud piisavalt aega, et ta oli väga hoolikas ja et ta on kuulanud teiste arvamusi, arvestanud ka teiste raportitega, mis käsitlevad reisijaid Äh, raportöör ja härra Alcadravi on äh, nimetanud siin mitmeid asju, aga ka mina tahaksin juhtida tähelepanu erakorralistele äh, olukordadele ning mul on hea meel, et raportöör räägib kompensatsioonist, mida saab sii-, mis saab siis, kui lennuettevõtjal on makseraskustes ja väga hea, et seal viidatakse ka teistele direktiividele probleemide lahendamisel mis puudutab hinna läbipaistvust, siis see on ka oluline punkt. me peame vältima igasuguseid halbu praktikaid, me peame vältima diskrimineerimist lennupiletite ostmisel nimetatud, on ka eh, reisijate paremat informeerimist, õigeaegset informeerimist. Eh, rõhutaksin ka seda. ma arvan, et me peaksime rääkima ka võimalusest nimetada reisijatele nende õigusi võib-olla nende eh, pardakaardi peal, aga see on väike detail aitäh, ütleb äh, härra äh, Barbour. Eh, ma olen väga nõus sellega, mis selles raportis on olemas. algusest peale me rääkisime siin et äh, vaja on mõelda ka riiklike regulatiivsete menetluste peale ma arvan, et just regulatsioon on kõige aluseks inimestel eh, võib olla muidugi nii palju õigusi kui eh, tahes, aga kui nendel ei ole võimalik neid õigusi ellu viia, siis ei ole nendest midagi kasu ja sellepärast on vaja tugevdada regulatiivorganeid eh, riikides. vähemalt minu valijate hulgas Eh, ma näen, et eh, probleemide lahendamisel on kulunud tohutult palju aega ja paistab, et, et siseriiklikel organitel eh, ei ole piisavalt hambaid, nad on täiesti hambutud. ja teine punkt, mida siin on juba ka nimetatud juba korduvalt, aga ma arvan, et see tas-, sellest tasub uuesti rääkida, on erakorralised öö, olud. see on tõepoolest probleem. selles osas peab olema täielik selgus kui seda ei ole, siis eh, miskist eh, kasu eh, asjast ei ole. ma tean omast käest, et viimastel kuudel, kui ma nüüd olen reisinud Brüsseli ja kodulinna vahel, on Eh, kogu aeg suurenenud eh, lendude ärajäämine arv, eh, lendude ärajäämiste arv tänu tehnilistele probleemidele ja tegelikult mulle tundub, et asi on juba muutunud täiesti tavapäraseks ja on vaja midagi ette võtta, on vaja tagada, et et reisijatele ka niisuguses olukorras kompensatsiooni makstakse ja tegelikult nüüd asi eh, eh, läheb tagasi härra Taylori raporti juurde. ma, võib-olla kolleegid teavad seda, et eh, ma esitasin muudatusettepanekud, mis puudutasid just väga tõsiste puuetega inimesi ja mul oleks hea meel, kui härra Pahv võtaks arvesse samasugused muudatusettepanekud oma raporti puhul ja minu neljas ja viimane punkt puudutab just nimelt ümberistumist. ma ei tea, kas me saame selles osas üldse mingisugust seadusandlust luua, ma ei teagi, aga ikkagi on niimoodi, et kui lend jääb eh, hiljaks, te ei jõua oma jätkulennule, siis siis eh, mõnikord on see ümberistumise aeg nii lühikene, et sa lihtsalt ei jõua järgmisele lennukile, isegi kui esimene lend õigel ajal kohale jõuab. lihtsalt eh, see leping siis, eh, mis reisi, lennureisijaga sõlmitakse, hõlmab liiga lühikest ümberistumise aega. kui te käite Pariisis või Frankfurdis suurtes lennujaamades, siis eh, seal on vaja sageli minna Schengeni eh, tsoonist mitte Schengeni tsooni, sealt on vaja minna läbi passikontrolli ja eh, igatahes ma ei tea, kas me saame niisugust asja panna seadusandluslikku akti, aga, aga, aga seda tuleb nimetada, isegi kui kõik lennud on õigeaegselt, võid jätkulennule mitte jõuda. ma tahaksin tänada härra Pahja, ma loodan, et ta need küsimused arvesse võtab. suur tänu ja nüüd härra Kraamer, ma paluksin, et te teeksite väga lühidalt. härra Bradman, selle sõltumatu konflikti lahendus äh, kohaga ka raudteetranspordi puhul on meil suurepärased kogemused sellega. ka seal on tehnilisi probleeme ja igal kord otsustatakse, kas hüvitatakse, asendatakse. jah, tõesti on äärmuslikke olukordi, aga see on kõigest üks kuni kaks protsenti. teiste juhtumite puhul tegelikult kogemustest on juba teada, millal on vaja. miks ei ole lennuettevõtete puhul sellist äh, lahenduskeskust äh,, sõltumatut lahenduskeskust, siis ei ole vaja üldse kohtu poole pöördudagi? väga hea ja nüüd oma poolt ütleksin niimoodi, et see kaasatunda mitte, kaasatunne lennuettevõtjatele lendas vastu taevast. ja pole ma enam nendele kaasa tundnud juba aastaid. ja te olete kindlasti näinud, kuidas siis on pagasikäitlejatega lähed sinna nende poole, pöördud ja nad ainult Eh, kehitavad õlgu ja siis te ütlete, et kas, kas oleks võimalik eh, saada näiteks mingisugust vautšerit, et ma saaksin eh, väikest snäki kusagilt võtta, sellepärast et ooteaeg on liiga pikk, siis nendel lähevad silmad punni ja iga niimoodi juhtub iga jumala päev. mina arvan, et Eh, nende koolituse kohustuslikuks osaks peab olema see, et nad teavad, millist reeglistikku nad järgivad. mis puudutab reisijate informatsiooni, siis see ei peaks olema mingisugune äh, eh, sigaretimasina taga küljele kleebitud silt. see peab olema kättesaadav juba siis, kui sa sisse tšeki teed Äh, tegelikult Naapolis äh, ma olen näinud niisugust silti. ja siis, mis informatsiooni seal on äh, reisijate õiguste kohta, tegelikult mingit informatsiooni ei ole e-piletite peal on seal null informatsiooni. seal on muidugi öeldud, kui palju sa maksad maksu ja ja mingisugused eh, viitenumbrid on seal olemas suurte täht-, tähtedega, aga eh, mis puudutab eh, reisiõigusi, siis seal on null sõna kirja pandud. nüüd pagasist. kõik pagasireeglid ei tohi diskrimineerida, nad peavad olema mittediskrimineerivad ei saa olla niimoodi, et ühes lennujaamas sa võid midagi kaasa võtta, teises ei saa või üks lennuettevõtja lubab sul käia duty free poes, teine ei luba. siin peab olema eh, ühesugused reeglid kõikide jaoks eriti kui asi puudutab lennujaamas tehtud oste. nüüd eh, pileti hind. inimesed ütlevad, et eh, et hind peab olema seotud piletihinnaga, aga mida te mõtlete lennukinga hinnal, kas te mõtlete eh, eh, kas lennuki hind, eh, pileti hind pluss maksud, lennuki hind pluss kõik lisamaksud? või on see ainult see kolm eurot Eh, mida siis eh, välja kuulutatakse, aga te teate ju, et te maksate sadu kordi rohkem. pileti hind tegelikult ei peegelda üldse seda ebamugavust, mida teie, Alcatrao, kannatate, kui eh, lennud hilinevad ja tegelikult see kompensatsioon peab hõlmama ka seda, seda ebamugavust, mida te talute, mitte ainult pileti hinda ja eh, teie ütlete, et teatud lennuettevõtjad eh, väga kannatavad selle all, kui niimoodi läheb, aga need on need lennuettevõtjad, kelle eh, suhtes ka kõige rohkem kaebusi on. ausalt öeldes minu arvates, mida me peame tegema, on vältima igasugust järjepidevuse puudumist ja on lennuettevõtjaid, kes ei taha selgust ja tegelikult nemad üldse ei äh, ole sellised äh, teenusepakkujad, kes hoolitseksid äh, tarbija eest. meil on vaja, et kõik oleksid järjekindlad, järjepidevad, et oleks õiguskindlus kõikide lennuettevõtjate poolt. ja nüüd lõpuks. räägime force majeure'ist see peab olema küll nüüd eh, tunduvalt, eh, tunduvalt eh, täpsemini välja öeldud, ma ütleksin, et radikaalselt tuleb seda täpsustada, sest et lennu ettevõtted kasutavad Fosmašoori klauslit, et oma, et oma kohustustest eh, kõrvale hiilida ja tegemist ei ole, selle nimekirja puhul ei ole mitte mingisuguse herilase eh, pesaga, see on üks suur auk, kust saab läbi eh, minna sest et force majeure peaks olema kaks-kolm punkti ja igatahes mulle meeldib see, mida raportöör ütles force majeure'i puhul. mina arvan, et eh, see peaks veel eh, rohkem olema kokku tõmmatud, kõik, mis eh, puudutab tehnilist küsimust, kas mingi osa kukub ära või pole piisavalt hea või no mis iganes. no mida siis reisija saab sealt teha, kust tema seda teab, millised osad on head või halvad kui eh, kusagil mingisugune hüdrauliline äh, hüdrauliline äh, klapp ei tööta, no vabandage väga, see on hoopis inseneride äh, küsimus Force majeure tähendab seda, et vulkaan purskas, et on rahutused, et ilm on e, õudne, mis lennata ei, ei e, võimalda ja, ja, ja kõik üle selle ei ole mitte mingisugune force majeure, jutt on, jutt on seal ja sellest me kaugemale ei lähe. raport on väga hea ja see on suurepärane alus e, mis George meil kokku pani, kust me saame edasi minna aga me peaksime ikkagi mõtlema, mikspärast me sellest üldse räägime. me räägime lennureisijate õigustest, mitte lennuettevõtete ja lennuettevõtjate õiguste reguleerimisest ja nüüd ma annan sõna komisjonile. Thank you, Mr Chairman. suur tänu. kõigepealt ma tahaksin tänada raportööri selle raporti eest see demonstreerib, et ta saab kogu temaatikast väga hästi aru ja tema eh, suhted komisjoniga on ka head. raporti eh, eelnõu eh, põhimõtteliselt jälgib neid suundi, mis oli komisjoni raportis kõigepealt suurem õiguskindlus ja parem siis reeglite elluviimine ja raport selgitab äh, Eh, ka eh, teatud teemasid, näiteks mis siis juhtub, kui muudetakse lendude aegu, eh, mis juhtub siis, kui näiteks lend lahkus liiga vara. me tahame tänada raportööri sellest, et ta on toonud välja probleemid E, näiteks siis, kui jätkulendudele ei jõuta, kui e, esimene lend hilines, me arvame, et raport läheb õiges suunas, kuigi me arvame, et on vaja hinnata kõiki e, ettepaneku aspekte. täname raportööri ka multimodaalse marsruudi eest Eh, kui eh, näiteks ütleme, on võimalik minna edasi rongiga, kasutades eh, lennukipileteid. nüüd, mis puudutab hilinemist vähem kui viis tundi, meie arvame, et teatud muudatusettepanekud lähevad või liiguvad eemale reisijate huvide kaitsmisest, mis on meie eh, eesmärk ja nad mõjutavad eh, lennundust. me arvame, et mõned muudatusettepanekud on eh, kahjulikud reisijatele. ma nimetaksin nelja küsimust sellega seoses. kõigepealt kolme tunnine eh, lävi, kui lend hilineb. me tõepoolest arvame, et, et kolm tundi toob kaasa rohkem eh, lendude ärajätmisi. sellepärast, et ühe lennuki eh, hilinemine mõjutab teisi lende ja tuleb maksta kompensatsiooni mitte ainult selle konkreetse hilinenud lennuki reisijatele, vaid ka järgnevate eh, lendude reisijatele, eh, sellepärast et, eh, et ka nemad jäävad hiljaks ja see loob niisuguse, niisuguse tahtmise jätta mõned lennud ära lennureisijate jaoks on kõige õudsem variant lennu ärajätmine, see on tunduvalt hullem kui hilinemine ja sellepärast komisjon tuli välja ettepanekuga seda läbiväärtust pikendada. teine on see, et raportöör eh, kutsub üles suurendama kompensatsiooni mahtu. kompensatsiooni suurendamine kahesajast eurost kolmesaja euroni, eh, kui lend on vähem kui tuhat viissada kilomeetrit ja neljasajast eurost viiesajani, kui eh, eh, tegemist on kuni kolme ja poole tuhande kilomeetriste lendudega. kakskümmend kaks protsenti reisijatest lendavad eh, lendudel, mis on lühemad kui poolteist tuhat kilomeetrit ja kakskümmend üks protsenti lendavad tuhande viiesaja ja kolme tuhande viiesaja kilomeetri vahelistel eh, liinidel. ja tulemuseks on see, et kompensatsiooni eh, üldhulk suureneb. mis puudutab ettepanekut eh, ja muudatusi erakorraliste tingimuste osas siis ma arvan, et need muudatusettepanekud muudavad Valentini kaasuse eh, otsust. ja lõpuks, mis puudutab eh, lennuettevõtjate maksujõuetust. kohustus eh, on tuleb luua kindlustusfond, mis aitaks inimesi äh, koju tagasi tuua, aga tegelikult see suurendaks kahekordseks määruse äh, kulusid ja tegelikult on see ka ebaproportsionaalne, sest et viimase kümne aasta jooksul null koma null null seitse protsenti äh, inimesi Ehm, see niisugune asi puudutas ja ainult kaksteist protsenti e, e, inimestest jäid kusagile lõksu. E, komisjon on seda selgitanud oma teatises, seal on välja toodud kolm tegevusvaldkonda, mida lennuettevõtjad peavad tegema, on vabatahtlikud lepped, antakse siis turul arutatakse ka eh, eh, kindlustustoodete väljatootmist ja komisjon on toonud välja lennujaamades varuplaanide loomist, mis, eh, mille põhjuseks on lennuettevõtete maksujõuetus. aitäh! okei okay.. väga hea. raportöör kas tahate midagi öelda? jah, suur tänu. ma arvan, et siin oleks päris palju öelda, nii et paari minutiga keskendun siis ainult kõige tähtsamatele küsimustele. kõigepealt suur tänu kolleegidele toetuse eest. ma arvan, et alati on rahustav teada, et valitud kurss on õige ja et kolleegid hindavad seda, kuid mul tuleb siiski öelda, et ähm, mõned teist, kes on kriitilised, äh, ka teie ettepanekuid võtan väga tõsiselt, sest tean, et need äh, märkused on tehtud pikaajaliste kogemuste najal. alustaksingi kohe maksevõimetusega. ma arvan, et kõigepealt on meil probleeme sellega, kuidas saavutada tasakaal paušaalreiside ja erareiside vahel. ma arvan, et siin tuleb äh, ka asjad ühtemoodi korraldada, tegemist on väga raske olukorraga ja me ei tea päris täpselt, kui palju on äh, reisijaid, kellel on probleemid, ei ole ju alati tegemist inimestega, kes on lennujaamale lõksu jäänud, mõned nendest lihtsalt jäävad koju ja neil palutakse üldse mitte lennujaama tulla. mis puudutab komisjoni ettepanekut, siis komisjon nõuab liikmesriikide vastutust. kõik teavad, milline on olukord liikmesriikides, kui suured suurtel ettevõtetel raskused tekivad kui nad juba kuid ei ole mitte mingeid makseid teinud, siis liikmesriigid pigistavad mõlemad silmad kinni ja minu arvates see õige lähenemine pole. tehnilised rikked, ma ei oska seda paremini selgitada, kui meie esimees, ta tõesti väga emotsionaalselt selgitas, kuidas need asjad seal käivad paljud äh, lennuettevõtted oma maine säilitamise pärast ütlevad, et äh, julgeolek on meie jaoks kõige tähtsam, ohutus on kõige tähtsam, kui aga tulevad hilinemised, siis äkitselt hakkavad nad kõik mainima tehnilisi rikkeid, nii et tegemist on äh, väga suure vastuoluga. ehk et kas ollakse valmistatud kõige kõrgemaks turvalisuse määraks või öeldakse, et noh, tehnilisi rikkeid ikka juhtub nii et tõesti tihti kasutatakse seda ettekäändena. siis need punktid, mida kolleegid siin veel mainisid, ma arvan, et nendes küsimustes on meil võimalik äh, kokkuleppele jõuda. ka proportsionaalsuse kohta tahan paar sõna öelda. härra esimees mainis ka seda küsimust. oli ju täiesti selge ja õiguslik äh, alus on siin ka täiesti selge, et me ei saa siin äh, proportsionaalsusest rääkida, me ei saa siin rääkida kohandamisest vastavalt lennupileti hinnale, aga lähenemine on algusest peale olnud ja kohus on alati seda kinnitanud, et tegemist on hüvitisega, mis peab arvestama kõikide erinevate probleemidega. sellepärast pannakse ka paika üks kindel määr, sest iga ähm, reisija ei pea siis hakkama tunnistama, et mis on need probleemid, mille eest ta hüvitist nõuab, et kas tegemist oli mingite ähm, jätku reisimisvõimalustega, ajakaotusega, see pole ka üldse mitte tähtis ja ei ole vaja igal üksikjuhtumil hakata seda kõike kokku arvutama ja sellepärast on ka kohus algusest peale öelnud, et meil on vaja ühtset kindlat hüvitise määra. nüüd need tundide küsimused. kolm ja viis tundi kohe kindlasti võid nende üle veel aru pidada. Mathieu Grossi pole küll enam kohal, aga tahaksin talle öelda ja ütlen talle ka seda, et äh, me ei läinud siin kohtuotsu ees, kohtuotsuse ees põlvili, vaid äh, kohus on äh, oma sõna sekka öelnud ja ma tegelikult imetlen komisjoni julgust seda ettepanekut teha. Euroopa Liidu kodanikud juba aastaid teavad seda äh, kohtuotsust, äh, nad teavad, mis on nende õigus ja minu arvates on siin tõesti tegemist suure sammuga tagasi, kui hakatakse lahjendama juba praeguseks kehtivat õigust ja hakatakse siin seda tundide pikkust äh, pikendama. nüüd need äh, erakorralise olukorra tegevuskavad, siin ka tõesti minnakse õiges suunas, on juba väga palju lennujaamasid, kus äh, korralikult inimestega tegeletakse, kus on tegevuskavad paika pandud ja sisse harjutatud ja ma arvan, et siin tõesti lennujaamade puhul võib öelda, et mingu aga sama teed pidi edasi. ja ma arvan, et siin on meil võimalik äh, rahuldavale tulemusele jõuda see oleks nüüd äh, minu poolt vist kõik, tundub, et äh, suuremat osa nendest punktidest on mul võimalik kolleegidega veel läbi arutada, suur tänu! aitäh, härra Pahv! Äh, tahaksin saadikutele meelde tuletada, et muudatusettepanekute esitamise tähtaega, neid muudatusettepanekuid ilmselt ei tule väga palju, on ka kell kaksteist kaheteistkümnendal oktoobril. Need vaatame läbi siis neljandal novembril ja hääletame neljateistkümnendal novembril. niisiis, kolmas oktoober muudatuste esitamise tähtaeg, vaatame läbi neljandal novembril ja hääletame neljateistkümnendal novembril. aitäh! niisiis jätkame tsiviillennunduse teemal tegemist on siis juhtumitest teatamisega tsiviillennunduse ja TV Irak, proua TV Irak on raportöör, Kristiin, sul on sõna. aitäh, esimees, kallid kolleegid, me hääletame homme raporti üle, mis puudutab eh, tsiviillennunduses eh, esinevatest juhtumitest teatamist eh,. esimees katkestab kõnelejat, kui te saalist lahkute, tehke seda palun vaikselt. niisiis, proua TV Irak tänan neid arvukate muudatusettepanekute eest, mis esitati, neid oli kaheksakümmend kolm ja need on muutnud teksti selgemaks, nii et, et kõik osapooled tõesti tõlgendavad asja ühtemoodi. minu jaoks on äärmiselt oluline, et meil oleks selge tekst, mida saaks kergesti ellu rakendada erinevate ametkondade poolt, liikmesriikide poolt ja Euroopa Lennuohutusameti poolt ja et me saavutaksime niimoodi siis lennuki, lennunduses julgeoleku nagu ma äh, eelmise mõttevahetuse käigus transpordikomisjonis juba selgitasin ja nagu soovisid äh, enamik tollases arutelus osaldajaid, tahtsin ma säilitada äh, määruse eesmärgid, muutes need paindlikumaks siis lennuettevõtjate suhtes, aga samas tahtsin tugevdada usaldusnorme ja infokaitset niisiis vaatasin väga tähelepanelikult kõiki muudatusettepanekuid ähm, ning äh, esitasin äh, seitse kompromissi variraportööridele, mida kõik erinevad fraktsioonid toetasid. Äh, see tekst, mille üle me homme hääletame, on minu arvates väga hea tasakaal ähm, ning on suurepäraseks aluseks läbirääkimistele triloogil kõik need meetmed, mis peaksid äh, ühtlustama äh, sellise äh, õiglase kultuuri loomist Euroopa Liidus, on säilinud ja neid on isegi tugevdanud. mul ei ole selles osas täna midagi uut öelda, on äärmiselt oluline, et lennunduses töötavad inimesed annaksid juhtumitest teada ja nad ei peaks kartma, et neid ülemuste poolt selle eest karistatakse sest et selle teatamise eesmärk on ju tugevdada lennuohutust Äh, samuti tuleks äh, ja selle harmoniseerimise üle peab, peame avaldama heameelt. Äh, samuti panime siia menetlusse sisse rohkem paindlikkust, näiteks väikesed ettevõtted saavad siis välja töötada lihtsustatud süsteeme juhtumite kogumise ja nende analüüsimise kohta samuti võimaldab see tekst äh, siis äh, selgitada äh, nende kõigi selle ahela lülide rolle, olgu tegu siis liikmesriikidega, Euroopa Lennuohutusametiga, täpsustatakse nende kohustusi ja õigusi ning erinevaid mehhanisme ning see selgitamine peaks siis võimaldama äh, tugevdada äh, andmete vahetust, saada infot kiiresti, sellepärast et äh, ohut, oht on ju olemas. niisiis me tahame andmeid paremini analüüsida, paremini neid vahetada, selleks et me suudaksime reageerida kiiremini, kui tekib oht lennuohutusele niisiis, see on see tekst, mille üle me homme hääletame ja see tekst võimaldab meil siis tugevdada äh, aktiivset lähenemist äh, lennuohutuse riskide kindlaks tegemisele ning meil võimaldab meil välja töötada ennetusmehhanismi äh, seda ajal, kui lennuliiklus kogu maailmas kasvab. niisiis tahaksin tänada variraportööre selle eest, et meil toimus väga konstruktiivne mõttevahetus ja me saavutasime tasakaalu, mis on kõigile vastuvõetav ja härra esimees, äh, kuigi ma olen raportöör, arvan, et olen saanud hakkama vähem kui kolme minutiga. aitäh, härra Laichfried ah.. aitäh, esimees, suur aitäh raportöörile. Äh, meil oli tõesti väga hea koostöö ja tavaliselt meil, kui meie kahekesi koostööd teeme, on alati väga hea koostöö. ma ei tea, miks see nii on, aga aga meie koostöö sujub hästi, minu ja proua De Veeraki koostöö. ma arvan, et eh, mis puudutab eh, sisu, siis eh, meie seisukohad on samuti sarnased. härra esimees, ei ole vaja naerda meie jaoks oli mõlema jaoks väga oluline Äh, kaasata kõik need organisatsioonid, mis Euroopa lennunduses julgeoleku eest vastutavad. ja ma arvan, et see viis, kuidas me seda tegime, oli väga hea ja niimoodi suudab ka Euroopa Lennuohutusamet oma ülesandeid täita. teine küsimus mis meie jaoks samuti oli väga oluline ja minu jaoks, oli see, et meil ole, selline üldine süsteem kõigi õhusõidukite jaoks. ning äh, hiljem tegime siis vahet äh, selliste mittekeeruliste lennu äh, õhusõidukite ja keerulisemate vahel ja on veel mitmeid muid muudatusi, mida me esitasime ja mida need seitse äh, kompromissi ei kata, aga ma tahan öelda, et sotsiaaldemokraadid toetavad äh, kõiki kompromisse ja ka teisi proua TV Iraki muudatusi. ja ma arvan, et ühe erandiga toetab raportöör ka kõiki meie muudatusettepanekuid. meil on äh, väga selge eesmärk parandada ohutust õhutranspordi äh, vallas ja on väga oluline, et me selle ülesandega edukalt suudaksime täita, nii et, et tahaksin veel kord tänada proua de Veiraki ja teisi kolleege, kes äh, tegid kõik väga head tööd. ja aitäh, härra esimees, et andsite mulle võimaluse nii pikalt kõnelda. aitäh, härra Laefrid, andsin teile selle võimaluse, sest tean, et te räägite võõrkeeles. ja nüüd äh, liberaalide variraportöör kallid kolleegid, äh, mul oli väga hea meel teha koostööd Kristiin de Verakiga. meie ees on äh, tehniliselt keeruline dokument, mis puudutab äh, väga paljusid valdkondi, kelle huvid on erinevad on eri, avaldatud erinevaid seisukohti, kuidas selles valdkonnas reguleerimist parandada, siin väljendati muret selle direktiivi ulatuse üle. Eh, selle üle, kas eh, kaasata teatud lennundusvaldkonnad ja nõnda edasi. lõpetuseks aga saavutasime üksmeele, et selline õiglane kultuur peab kehtima kõikjal raportöör ja pädev meeskond on esitanud väga häid argumente ning on meid pidevalt järjekindlalt suunanud Äh, seda ka läbi kompromissmuudatusettepanekute, mida minu fraktsioon toetab. me oleme nõus raporti põhijoonega. ainuke asi, mis meile tõsiselt muret valmistab, on see, et väikesed lennuettevõtted äh, lihtsalt satuvad liiga suure reguleeriva koormuse alla. ma tean, et äh, mõned meist ei ole võib-olla selle lõpptulemuse üle väga õnnelikud, aga usun siiski, et see tekst, mille üle me homme hääletame, on hea kompromiss ning on äh, tugevaks aluseks parlamendile eelseisval triloogil. Äh, tahaksin tänada kolleege koostöö eest, mis meil siiani on olnud. aitäh raportöörile ja aitäh ka esimehele. Thank you very much, Mrs aitäh, proua Lichtenberger Roheliste nimel. jah, ka mina soovin raportööri südamlikult tänada. meie koostöö oli väga asjalik, arutelud olid väga asjalikud, ta tegi suurepäraseid ettepanekuid ja ma arvan, et äh, meil õnnestus peaaegu kõikides küsimustes kokkuleppele jõuda, kokkuleppele jõuda ka muudatusettepanekutes, mis äh, pannakse kokku kompromissettepanekuteks. minu arvates on tegemist äärmiselt tähtsa küsimusega, meil on võimalik äh, äärmiselt suur samm edasi teha ka selleks, et ennetada arutada probleeme. turvalisuse puhul tihti selle pool unustatakse ära ja ma loodan, et hääletusel on meil võimalik saada korralik ettepanek, mis sisaldab parlamendis üheskoos välja töötatud parandusi, aitäh! aitäh, proua Foster, ECR fraktsioon, aitäh esimees ja aitäh ka raportöör Kristiin Deverakile tehtud töö eest! jah, ma olen proua Lichtenbergiga nõus, meil on väga hea üksmeel ja ma arvan, et me võime rahuliku südamega homme hääletada. Äh, kümme aastat on möödunud sellest, kui me kohustusliku äh, teatamise sisse viisime ja olukord on praegu selline, et on äh, liikmesriigid, kes sellest kinni peavad ja on väga palju liikmesriike, ja seda sõltumata sellest, et kahe tuhande neljandal aastal väga palju liikmesriike leid-, liitus ja hiljem ka veel ja, ja nemad ei ole ainult äh, nende hulgas, kes äh, ei ole korralikku menetlust paika pannud korralik-, äh, kohustuslikuks teavitamiseks, vaid ka teisi liikmesriike. niisiis, me räägime siin pidevalt jõustamisest ja väga hea on, kui meil on direktiivid, aga mis kasu neist on, kui neid ei jõustata? nii et, et ma arvan, et praegu on tõesti väga sobiv aeg selle raporti jaoks ja proua De Veirak seda ka õiglustas. selline õig-, õiglusel põhinev kultuur on väga oluline ning ma arvan, et on kahetsusväärne et enamik liikme, paljud liikmesriigid ei taha luua vabatahtlikku teavitamissüsteemi, mis näiteks Ühendkuningriigis on olnud juba kakskümmend aastat. Äh, nii et, et äh, see meil ei, meil ei ole kohustuslik, see süsteem. Äh, nii et, et ma arvan, et mitmed liikmesriigid peavad sellise süsteemi ka looma samuti on vaja selgitamist, sellepärast et me teame, et on liikmesriike, kes annavad korralikult aru juhtumitest ja mõned noh, vahepeal ma arvan, et meil oleks vaja saavutada ka mingi kooskõla erinevate õigussüsteemide vahel, sellepärast et meeldib meile see või mitte, aga kui me vaatame äh, äh, sellise äh, liikmesriigiti olukorda, siis on liikmesriike, kus otseselt kohe kedagi ei süüdistata ja, ja siis on ka selliseid liikmesriike, kus äh, Äh, kellegi, kellegi peale näpuga näitamine on tõesti tehtud väga keeruliseks. aga ma arvan, et me liigume õiges suunas, me avaldame survet ja peame seda ka edaspidi tegema ning nagu ma ütlesin, meie fraktsioon toetab proua de Veraki, on ainult üks kompromiss, mida me ei toeta ja proua de Verak juba teab, milline see on. me ei toeta kompromissi üks, üks, mis puudutab siis seda suure hooletuse definitsiooni, aga teisi kõiki me toetame. igatahes suur aitäh raportöörile, härra De Grandes. aitäh, esimees, tahaksin tänada äh, proua De Veiraki selle raporti eest tegemist on tõesti suurepärase raportiga ja mulle, ma ei ole üldse üllatunud, et kõik seda nii üksmeelselt toetavad. Äh, siin aga ühes küsimuses ma siiski kalduksin üldisest suunast kõrvale. Äh, muudatus äh, üheksateist või definitsioon täpsemalt. mina olen äh, selle valdkonnaga ka varem kokku puutunud ja on tõesti selliseid mõisteid, mida ei saa segi ajada. Äh, vahet tuleb teha hooletuse ja kuritahtliku kavatsuse vahel Äh, selle kahe termini äh, segiajamine tekitab väga palju õiguslikke probleeme. Äh, ja selline suundumus on murettekitav see, mis määral keegi süüdi on, varieerub. ja vahel on süümäär ka väga erinev, tuleks mõelda ka selle peale, mida tehti ja mida oleks võinud teha ja mis olid sellise tegevuse tagajärjed. mõelgem meretranspordi peale, toona oli meil vaja ka see küsimus äh, lahendada ja toona rääkisime me ka sellest, et kui lihtsalt äh, on tegemist hooletusega või mis saab siis, kui tegemist oli mingi äh, ettekavatsetud teoga, me soovisime toona tõesti sellist ennetavat ja ka natukene hoiatavat mõju, ma tean, et siin seda meil pole vaja. ma tean, et proua de Verac tõesti väga õilsatel eesmärkidel koostas selle raporti. ja ta ei soovinud siin a priori kellelegi otsest vastutust peale panna, aga juriidiliselt vaadates ei ole see võimalik see, et kas tegemist oli hooletusega või tehti midagi äh, nimelt see tuleb paika panna, nagu öeldud, äh, süül on väga palju erinevaid vario-, variatsioone ja peale selle on see süül ka erinevad kategooriad, on ke-, kerge süü, raske süü ja nii edasi, nii et ma arvan, et siin tuleb seda asja natukene teistmoodi vaadata. ma tean, et äh, õigusasjade komisjon äh, võib siin oma arvamust avaldada mina tahaksin öelda, et õnnetuste puhul meil Euroopas on tõesti see probleem, et õigussüsteemid on erinevad ning kui kõnelda õnnetuste uurijatega, siis nemad juhivad kohe tähelepanu sellele probleemile, et mõnedes riikides politsei võtab uurimise enda kätte ja sellest saab kriminaaljuurdlus enne kui need õnnetuse uurijad äh, on äh, välja selgitanud, kas tegu oligi kuriteoga. ma ei tea, mul ei ole vastust, kuidas sellest probleemist mööda saada, sest õigussüsteemid on tõesti erinevad, aga probleem on olemas ja sellega tuleb kunagi tulevikus tegeleda. Äh, kas komisjoni esindaja on härra Cornelis, on mul see nimi õigesti kirjas, jah? vabandust? palun tehke lühidalt tahtsin lihtsalt kommenteerida äh, seda arvamust, mida õiguskomisjon ei koostanud. me nägime ja aruteludes eelnevalt tuli ka välja see, et tegemist on probleemiga, mida õiguskomisjon lahendada ei saa, sest ikka ja jälle vastandatakse meid erinevate äh, karistusmenetlustega äh, erinevates liikmesriikides, nii et meil ei ole võimalik seda Euroopa Liidu tasandil ähm, lahendada ja sellepärast ei ole mõtet ka õiguskomisjonile arvamust kirjutada. jah, tõepoolest. Äh, seetõttu ma, äh, ma, ma olen teiega nõus ja härra Kornelis nüüd. aitäh komisjonil on väga hea meel selle üle, et transpordikomisjon äh, näitab selle teema vastu üle huv,, üles huvi. see on tõesti äärmiselt oluline teema lennuohutuse jaoks ning aitab parandada äh, paremini euro-, äh, aitab kaitsta paremini Euroopa kodanikke, kui need maailmas ringi reisivad Äh, tahaksin tänada raportöörid proua De Veiraki ja teisi komisjoni liikmeid, sellepärast et raportööri poolt esitatud muudatusettepanekud ja ka teiste komisjoni liikmete poolt esitatud muurat-, muudatusettepanekud muudavad meie ettepanekut, mida, ja seda viisil, mida komisjon enamasti toetab, sellepärast et nad lähevad samas suunas ja taotlevad samu eesmärke, mis meilgi silmas olid äh, juhiksin tähelepanu neljale asjale. komisjon suhtub väga positiivselt nendesse muudatustesse, mis on suunatud sellele õiglase kultuuri tugevdamisele ja samuti lennunduses töötavate inimeste kaitsele. siis toetame ka seda, et oleks vaja proportsionaalsemaid reegleid, mis puudutavad ähm, siis väikelennukeid komisjon toetab ka neid ettepanekuid, mis äh, puudutavad Euroopa Lennuohutusameti rolli paremat kajastamist selles süsteemis, tegemist on siis koordinaatoriga Euroopa Liidu tasandil äh, ja tegemist on ka sertifitseeriva asutusega, äh, kellel on siis oma pädevusvaldkond ning äh, loomulikult neid ettepanekuid me toetame ja komisjon suhtub äh, soosivalt ka kõigisse raportööri kompromissidesse, välja arvatud kuus, mis puudutab delegeeritud volitusi ja seitse, mis puudutab äh, komisjonipoolset aruandlust. peaksin mainima ka mõningaid muudatusettepanekuid, mida komisjon toetada ei saa komisjon ei toeta muudatusi kaheksakümmend viis, kaheksakümmend kaheksa, sada kakskümmend, sada nelikümmend kaks, sellepärast et need nõrgendavad äh, lennundussektoris töötajate kaitset, ma mõtlen nende inimeste kaitset, kes siis teatavad nendest juhtumitest. ja see, ja see loomulikult selline lähenemine lähe, oleks vastuolus meie eesmärgiga. komisjon ei toeta ka sadat kaheksateist ja sadat kolmekümmend kahte, sellepärast et need äh, piiravad siis äh, nende juhtumite hulka, millest tuleks võimudele teatada. Äh, ma arvan, et lennundussektorile ei tuleks anda võimalust äh, teatud juhtumitest mitte teatada ja me ei toeta ka muudatust üheksakümmend viis, on juriidiliselt lausa küsitav, kas me saame selle äh, äh, klausli siia sisse panna, see puudutab määruse ulatust äh, sest äh, ulatus on varasemast määrusest erinev ning mis puudutab rakendusvolitusi, äh, siis äh, need juba sisaldavad selliseid klausleid, mida siin tahetakse sisse tuua, nii et, et tegemist on justkui sellise ringteega, mis tekitaks konflikte ja õiguslikku ebaselgust, mis hakkaks takistama siis selle uue määruse korralikku ellurakendamist me mõistame, miks see muudatusettepanek on esitatud, aga me leiame, et raportööri muudatusettepanek üks on äh, võib-olla sobivam selle probleemi lahendamiseks, äh, mis puudutab siis suhteid nende kahe määruse vahel. Äh, määrus kakssada kuusteist siis aastast kaks tuhat kaheksa ja see määrus ja lõpetuseks komisjon leiab, et kompromiss äh, kuus ja muudatus seitsekümmend seitse, kaheksakümmend seitse, sada nelikümmend kaheksa, sada nelikümmend üheksa ja sada viiskümmend äh, tekitaksid äh, menetluse delegeeritud aktideks, mis ei ole artikliga kakssada üheksakümmend aluslepingutes kooskõlas ja ei ole kooskõlas ka sellega, kuidas me delegeeritud volitustest aru saame ja kuidas institutsioonid selles osas kokku on leppinud ja komisjon ei toeta ka üheksakümmend kuut ja sada viitkümmend kuut, sellepärast et lisad tahavad äh, täiendada neid kohustusi, mis põhiaktis juba kirjas on ja peaks kuuluma tegelikult delegeeritud aktide valla. lõpetuseks tahaksin öelda, et komisjon tänab raportööri ning komisjoni liikmeid toetuse eest, nende väga tugeva toetuse eest äh, sellele ettepanekule ja selle ettepaneku eesmärkidele ja tahame teid tänada ka selle eest, et olete seda oluliselt paremaks muutnud. me loodame, et homse hääletuse baasil saavad alata edukad läbirääkimised, nii et, et Euroopa Parlament ja nõukogu saavad äh, saavutada kokkuleppe selle teksti osas ja niimoodi saame vältida lennuõnnetusi ja kaitsta paremini Euroopa Liidu kodanikke. aitäh! aitäh, proua De Veerak, kas te tahate midagi lisada? jah mis puudutab nüüd härra Kassin, siis ma saan aru seda mur-, äh, muret, mida ta väljendas väikeste ettevõtete üle. jah, ka mina olen nende pärast muret ja ma arvan, et see, mida me kompromissis viis välja oleme pakkunud, on lahendus, mis võimaldab tõesti sellist lihtsustatud mehhanismi nende ettevõtete ja mis puudutab nüüd proua Fosterit ja härra Grandes de Pascali, eh, siis ähm, me oleme tõesti selle definitsiooni äh, kallal teinud tõsist tööd, teinud koostööd õigustalitusega, nagu te ütlesite, härra esimees ja nagu ka proua Lichtenberger ütles, et meil Euroopa Liidus ei ole äh, ühtlustamist selles valdkonnas. aga igatahes ei ole tegemist sellise universaalse definitsiooniga, äh, see on definitsioon, mida me kohaldame ainult sellele tekstile tahaksin teid kõiki tänada, tahaksin tänada Transpordikomisjoni, Euroopa Komisjoni, eh, tahaksin teid kõiki tänada selle mõttevahetuse eest, selle töö eest, mida me oleme ühiselt teinud ja selle eest, et me oleme täna selle raporti jõudnud ja ma arvan, et pärast seda, kui me oleme homme hääletanud, saame äh, paluda, et saadikud hääletaksid mandaadi üle, mis võimaldaks alustada siis kiiresti triloogi, selleks et me saaks, saavutaksime kokkuleppe esimesel lugemisel juba eelseisvatel kuudel, selleks et me saaksime selle dokumendi vastu võtta veel enne meie ametiaja lõppu, aitäh! aitäh, proua De Veirak, tahaksin saadikutele meelde tuletada, et me hääletame selle raporti üle homme ning ja pärast seda hääletame siis ka raportöörile mandaadi andmise üle. nüüd läheme järgmise päevakorrapunkti juurde, see on alternatiivkütuste infrastruktuuri kasutusele võtmine, raportöör on Carlo Fidanza. Eh, mm, suur tänu, härra esimees tegemist on direktiivi ettepanekuga komisjonilt mille eesmärgiks on põhjaliku strateegia väljatöötamine. see puudutab ka direktiivi, mis puudutab kaars kakskümmend, kaks tuhat kakskümmend, mida me ka täna arutasime. minu raporti eelnõu lähtub äh, äh, positiivsest lähenemisest, mille komisjon on välja toonud, aga otse loomulikult tuleb teha terve rida muudatusettepanekuid selleks, et komisjoni ettepanekut veelgi parandada. ma arvan, et me kõik oleme ühel nõul, et meil on vaja investeerida alternatiivsetesse kütustesse selleks, et me vähendaksime oma sõltumust, sõltuvust äh, naftast. ja ka selleks, et vähendada keskkonnasaastust selle raporti võtmepunktideks on järgmised punktid. esiteks äh, riiklikud strateegilised raamistikud äh, ehk siis äh, riiklik strateegia, kuhu pannakse paika riiklikud eesmärgid ja kavad alternatiivsete kütuste kasutuselevõtuks. praegusel hetkel oleme me ette näinud, et need strateegiad tuleks välja töötada aastaks kaks tuhat kakskümmend siis strateegilise lähenemise valinemine ja seda kõikide transpordiliikide jaoks. esialgu me rääkisime sellest, et meil tuleks keskenduda just elektriajamiga liiklusvahenditele, kuid nüüd järgmises etapis oleme me ette näinud kõikvõimalikud alternatiivsed kütused. ja veel soovime me suuremat tähelepanu pöörata nendele liik-, liiklusvahenditele, mida praegu tehnilistel põhjustel ei ole võimalik alternatiivsete kütustega tankida. ehk et meil oleks vaja leida alternatiiv fossiilsetele kütustele. mõelgem siin kas või äh, lennureisimise peale, siin on tõesti võimalik veel väga palju ära teha me oleme ka selged eesmärgid paika pannud selleks, et me saaksime ka hinnata, kui kaugele liikmesriigid on oma töös jõudnud. mis puudutab elektriajamiga äh, Äh, liiklusvahendeid, siis tõesti komisjoni eesmärk on väga auahne, et töötatakse välja standard, mis kehtib kõikidele liikmesriikidele selleks, et ületada tehnilisi tõkkeid ja hoolitseda selle eest, et elektriajamiga liiklusvahendid saavad liigelda kogu Euroopas see, siin on üks probleem, mida on raske lahendada, nimelt meil on vaja ühte standardit äh, Äh, elektripistikute jaoks äh, ja tõesti, tegemist on nii tehniliselt kui ka juriidiliselt raske küsimusega. erinevates liikmesriikides on äh, õigusloome väga erinev, on neid liikmesriike, kus on selles küsimuses jõutud juba väga kaugele, aga teistes mitte ja peale selle on probleeme ka ähm, pistikutega me ei tohiks siin teha samme tagasi, need liikmesriigid, mis on juba alustanud investeeringutega, peaksid nendega ka jätkama. ja sellepärast olen ma teinud ettepanekud, et äh, meil oleks sellised äh, teist tüüpi pistikud, äh, mida kasutatakse, mida komisjon on ette näinud, aga kui riiklik õigusloome näeb ette, et on olemas teist tüüpi pistikud koos äh, Äh, maandusega, siis võiks ka neid kasutada. minul, mulle tundub, et selline ettepanek on leidnud äh, suurema äh, toetuse ja me peaksime täpselt samamoodi edasi minema. siis küsimus ka selle kohta, kuidas tagada võimalikult kiire laadimine. ka siin tuleb mõelda selle peale, kuidas me saaksime jääda komisjoni standardi juurde et kasutada seda äh, komisjoni ettepanekus äh, välja toodud tehnoloogiat kui ka teisi tehnoloogiaid, mida on hakatud äh, arendama, nii et me tõesti peaksime välja töötama meetmed, millega oleks võimalik kasutada neutraalset tehnoloogiat. ehk et turult ei lükataks automaatselt kõrvale neid, kes on juba investeeringutega algust teinud siis tuleb, nagu öeldud, uued laadimisvõimalused välja arendada, nagu näiteks äh, traadita laadimisvõimalused. siis äh, veel ka eesmärgid, mis on paika pandud kõikide liikmesriikide jaoks. praegu nõukogus arutatakse väga tuliselt seda küsimust, sellepärast et väga paljud liikmesriigid leiavad, et äh, need eesmärgid ei vasta oludele liikmesriikidele ja sellepärast ei ole võimalik komisjoni ettepanekuid ettenähtud aja jooksul täita ma ei ole selle kohta mitte midagi öelnud, ma ei ole ühtegi numbrit ka muutnud, sest ma arvan, et ma ei tea, kas meil on täpselt siin tehnilisi andmeid selle kohta, e, e, mida muuta ja kuidas, aga ma arvan, et läbirääkimiste käigus on meil võimalik seda arutada mina praegu midagi ei muudaks kui me näeme ette, et need eesmärgid, mis on seal äh, kirjas või et need eesmärgid päriselt välja võetakse või et nad ei ole enam kohustuslikud, äh, kõigest suunda näitavad, siis tegelikult äh, meil ei ole ka mitte mingit põhjust enam selle direktiivi kallal tööd jätkata. minu arvates oleks kasulikum see, kui me vaataksime äh, Äh, üle meie ajakava, et see ajakava oleks pikem selleks, et kõikidel liikmesriikidel on võimalus ähm, äh, need eesmärgid täita. siis mis puudutab vesinikku me teame, et vesiniku kütuseelemendid ei ole nii palju levinud kui võib-olla muud alternatiivsed kütused ja siin on tõesti võimalik veel väga palju ära teha. ja siin ma tegelikult olen veel kord äh, Äh, tulnud välja need komisjoni ettepanekus olevad äh, punktid, aga ma olen öelnud, et äh, vesinikutanklad ei tuleks äh, Äh, välja töötada ainult nendes liikmesriikides, kus on juba vesinikukütuse elemendid kasutusel, vaid ka nendes liikmesriikides, kus seda pole veel tehtud ja otse loomulikult nende liikmesriikide jaoks peab ajakava olema pikem, näiteks aastani kaks tuhat kolmkümmend. siis veel ka maagaas, väga tähtis küsimus äh, nii äh, veeldatud kujul kui ka lihtsalt maagaas. veeldatud maagaas on kohe kindlasti üks väga hea ja uus võimalus. seda on võimalik äh, kasutada just meretranspordis. ja tegelikult ka maanteetranspordis ja siin toetaksin ma seda, mida ütleb komisjon, mis puudutab äh, siseveeteid, siis komisjon on öelnud, et äh, TEN kümme transpordivõrgustikus olevad kõik äh, sisesadamad peaksid äh, äh, olema varustatud veeldatud äh, maagaasi tanklatega. ma arvan, et siin peaksid liikmesriigid ise mõtlema, milline lahendus on nende jaoks kõige parem. kui ma mõtlen nüüd näiteks Itaalia peale ja ma mõtlen, et siis äh, La Spezia ja äh, Genua sadamas peaks olema mõlemas need tanklad, siis see ei ole majanduslikult mõttekas, sest nad põhimõtteliselt asuvad kõrvuti. nii et võib-olla peaksime me siin üles näitama rohkem äh, paindlikkust. siis mis puudutab äh, surumaagaasi, siis äh, siin on ähm, tähtis mõelda selle peale, kui kaugele me läheme. kui vaadata seda surumaagaasi, siis siin tekstis komisjon ütleb, äh, veeldatud äh, naftagaasi puhul on äh, Äh, teatud eesmärgid ette nähtud, kuid surumaagaasi puhul mitte. ei ole millegipärast neid eesmärke üle võetud surumaagaasi peatükki. samal ajal aga me teame, et äh, see liik on samamoodi levinud, isegi kui ta pole nii keskkonnasõbralik, aga ma arvan, et ka selle võrgu puhul peaks hoolitsema selle eest, et minnakse nendes küsimustes edasi. aga ka kasutatud alternatiivsete kütuste kvaliteet on väga tähtis, ka see on Äh, küsimus, millega me peaksime tegelema. ja ma arvan, et siin on väga tähtis äh, mõelda ka lõpptarbija peale, sellepärast ma teen ettepaneku, ähm, et me lihtsalt standardiseeriksime äh, värvid tanklate jaoks. praegusel hetkel ei ole see ühtlustatud, näiteks kui sõita ühest riigist teise, siis need värvid, millega tähistatakse erinevaid kütuseid, on erinevad, erinevad ja seega tekib segadus ja siis veel ka selle äh, tanklate taristu rahastamine. Äh, meie komisjoni analüüsi põhjal koos, palusime koostada uuringu, millest tuleb välja, et äh, erasektoril on vaja investeerida nii Äh, sõidukite tootjatel kui ka äh, erinevate ajamite tootjatel, aga peale selle tuleks vaja siin leida selliseid kombineerimisvõimalusi, nagu näiteks investeerimispanga vahendid, erinevate tõukefondide vahendid selleks, et äh, tagada tõesti ka uurimistöö toetus, aitäh! meil on kuus sõnavõtjat ja ka komisjon, nii et, et me peame kõik need kõnelejad kahekümne minutiga ära kuulma, nii et tehke palun lühidalt. tegemist on esimese mõttevahetusega praegu, härra Ertug. Äh, suur tänu, äh, kallid kolleegid, kõigepealt äh, suur tänu raportöörile suurepärase koostöö eest avatud ja siira koostöö eest ja tasakaalus raporti eelnõu eest. põhimõtteliselt äh, toetati komisjoni ettepanekut ja ka mina äh, jagan väga paljusid punkte, mida raportöör juba mainis. kõige tähtsamad küsimused on siin äh, riiklike strateegiaraamistike tugevdamine, toetan ka mina seda ja Euroopa Liit võib siin tõesti välja töötada sellise robustsema raamistiku, mida siis liikmesriigid vastavalt oma võimalustele äh, saavad siis äh, eesmärgipäraselt ja vajaduste kohaselt äh, välja töötada. siis leian mina veel ka, et väga tähtis on ka erinevatele alternatiivsetele kütustele paika pandud standardid. väga õigesti öeldi siin juba, et me peaksime jääma avatuks kõikidele erinevatele tehnoloogia võimalustele ja siis ka komisjoni mõjuhinnang näitas, et teatud alternatiivsete kütuse puhul on tõkked suuremad kui teiste puhul ja sellepärast on tõesti väga tähtis äh, siin mitte asjade korraldust jätta ainult turu kätesse ehm, ja ma leian, et me peaksime toetama ka seda, mis puudutab äh, maagaasi, elektri ja ka äh, vee Äh, kasutust ja samamoodi ka äh, vesiniku kasutamist. mis puudutab nüüd äh, veeldatud ja surumaagaasi, veeldatud maagaasi puhul me teame, et tegemist on lihtsalt rafineerimistehaste kõrvaltootega, kui äh, Äh, toodetakse naftat või bensiini ja seal fossiilsete kütuste osa on siiski veel päris suur ja mina oleksin ettevaatlik äh, selle kütuseliigi toetamisel. meid huvitab veel ka see, et õiguslik raamistik äh, oleks selline, selliselt seatud, et sellest on võimalik välja töötada pikemaajalisem strateegia mis aitaks kogu selle menetluse puhul kurssi muuta, kui me näeme, et asjad ei lähe selles suunas, mida me soovime. ehk et liikmesriikidele tuleb siin teatud paindlikkust jätta ja lõpetuseks on minu arvates väga tähtis ka see, et ähm, meil oleksid äh, ühtsed tehnilised standardid, aga et me ei unustaks ära ka seda, et need, kes esimesena investeerisid, ei tohiks sattuda seepärast halvemasse olukorda. ja sellepärast ka üleminekuaeg, mille raportöör on ette pannud äh, siin nendes pistikute küsimustes, ma arvan, et ka siin tuleks üleminekuaeg ette näha ja lõpetuseks me ei tohi ära unustada veel ka seda, et äh, süsteem peaks olema tarbijasõbralik ja minu arvates on tõesti väga hea ettepanek see, et erinevad kütused oleksid äh, ühtemoodi ühe värviga märgistatud kogu Euroopa Liidus ja veel üks kriitiline punkt lõpetuseks, kahjuks tuleb see teha, nimelt rahastamise küsimus. me teame, et raha ei ole väga palju ja üle-euroopaliste transpordivõrgustike puhul me juba nägime, et me tegelikult võimaldasime alternatiivsete kütuste puhul rahastamist, aga liikmesriigid ja ka autotootjad peaksid siiski mõtlema selle peale, et toona äh, või et üleüldiselt tuleks siiski investeerida ähm, raudteetransporti ja meretransporti vähem, aga maanteetranspordi. suur tänu ja proua Maisner! jah, suur tänu, suur tänu ka minu poolt raportöörile. tõesti, tegemist on väga tähtsa raportiga juba mitu korda siin räägiti üle-euroopalistest äh, transpordivõrgustikest ja me tõesti soovime alternatiivseid kütuseid Euroopa Liidus äh, rohkem turule tuua mis puudutab eh, elektriajamiga veokeid, jah, minugi poolest üleminekuaeg võib olla, kas ei tohiks olla liiga pikk ja tõesti, me peaksime leidma ühise pistiku. ka raudteetranspordi puhul me ju ütlesime sedasama, et meil peab olema võimalus erinevaid eh, transpordiliike omavahel ühendada ja nüüd, kui me midagi uut välja töötame, siis peaksime kohe algusest peale sellest lähtuma. mina keskenduksin maagaasile ma arvan, et mis puudutab gaasi, siis jällegi on tegemist suurepärase võimalusega meelitada ligi erasektori investeeringuid. tihti tanklad äh, kuuluvad äh, naftafirmadele ja nemad vist väga pole huvitatud alternatiivsete kütuste tanklatest. raportöör on teinud siin äh, Äh, muudatusettepanekud viiskümmend, äh, viiskümmend kolm ja kuuskümmend viis, kus äh, väga palju ja väga mõistlikult on räägitud maagaasi, eriti veeldatud maagaaside tanklatest. jah, põhiliselt kaotatakse seda küll meretranspordis, aga kes teab, äkki peaks ka kiirteede äärde need tanklad ehitama. mul on natukene probleeme veeldatud naftagaasiga vähemalt üheksakümmend protsenti veeldatud äh, naftagaasist äh, tuleb fossiilsetest kütustest, nii et tegemist ei ole päris ähm, alternatiivse kütusega, nii et tõesti maagaas on võib-olla veeldatud naftagaasi jaoks äh, heaks äh, alternatiiviks ja peale selle on meil täiesti selge see, et maagaasi puhul on meil võimalik ka heitmeid palju rohkem vähendada kui veeldatud naftagaasi puhul. ja peale selle veeldatud maagaasi puhul on meil juba piisavalt äh, ka infrastruktuuri, minu teada kolmkümmend tuhat on meil olemas äh, veeldatud maagaasi jaoks ja surumaagaasi jaoks pal-, palju vähem ja mis puudutab siseveetransporti, jah, ma võin tõesti äh, aru sellest, et te ütlete, et võib-olla kahel üksteise kõrval asuval tank- äh,, sadamal ei peaks olema seda tanklat, aga ma ei tea, teistpidi jälle, äkki oleks hea, kui igal pool oleks. suur tänu ja härra Taylor! Thanks, Chair, and uh, very quickly from me, because I... suur tänu, teen kiiresti, sest aega hakkab väheks jääma. ma olen kahtlemata nõus, et me peame kasutama Euroopa Liitu selleks, et standarda, standardida seda valdkonna. aga vaadates, milline on üldse eh, see põhialus, miks me kasutame alternatiivkütuseid, eh, eh, siis see tähendab, et me tahame CO2 heitmete vähendamist, see tähendab Eh, tegelikult põhimõttelist eh, üleminekut ka rohkem ühiskondliku transpordile, eh, jalgrataste, veetranspordi kasutamisele. ma olen kuulnud, kuidas energiaettevõtted on sidunud ennast kütuste kasutamisega ja tegelikult ma olen kuulnud ka kuidas ütlevad eh, äriettevõtted, et meil ei ole praegu näiteks eh, laadimisjaamu, kuidas eh, ütleme, tahetakse panna ka bensiinijaamadesse elektri laadimine, nii et, et see infrastruktuuri küsimus tahab lahendamist saada. võib-olla liikmesriigid leiavad selle jaoks oma taskust raha, aga mulle tundub, et enne kui me raha välja käime, peame me uurima, kas eesmärk, millest ma alustasin, CO2 vähendamine, saavutatakse kõige paremini just nimelt taolise mehhanismi kaudu. kas me peaksime rohkem investeerima teadus- ja arendustöösse või peaksime mõtlema hoopis eh, autode eh, veeremite, aitäh härra Van Dalen. suur tänu. ma tahan tänada ka raportööri. mulle tundub, et härra Taylor äh, võttis härjalt sarvest kinni, kuidas me saame CO2 heitmeid vähendada. aga selles ettepanekus, härra esimees mulle tundub, et eh, siin on oluline eh, koondada tähelepanu veeldatud maagaasile. Eh, oluline ei ole mitte ainult autotransport, vaid kõikide barjääride kaotamine ja jõukuse suurendamine kui palju peab olema eh, laadimispunkte elektriautodele. eralaadimispunktid eh, eh, on üks alternatiiv, aga igatahes mina olen teatud määral skeptiline, et on mingisugune kohustuslik arv paika pandud laadimispunktide osas. ja siis, mis puudutab pistikuid vaadakem, eh, kuidas arenes alguses veeldatud maagaasiga asjad. kui see maagaas üldse tuli turule, siis olid erinevad ühendused sõltuvalt eh, riigist, kus sa olid, olid erinevad süsteemid maast maasse ja ma arvan, et tegelikult turul peab olema võimalus areneda mitte, et eh, komisjon surub peale teatud süsteemi. ja siis eh, proua Maistern ja teised rääkisid siin eh, veeldatud gaasist, rääkisid siin äh, energiaturu teatud jääkproduktidest, ärgem seda kasu, ärgem selle praegu peatugem. nüüd proua Foster. suur tänu, aitäh raportöörile. paar kommentaari loomulikult ma hindan seda tööd, mida raportöör on teinud. aga nendel teemadel rääkides tundub mulle, et komisjoni ettepanek oli üsna ettekirjutav. siin oli välja toodud neli energiatüüpi, aga reaalsuses, mis sobib erinevatele liikmesriikidele? liikmesriikidel peab olema võimalus tegelikult oma poliitika ise paika panna kuidamoodi nemad tahavad Euroopa Liidu poolt seatud eesmärgid ellu viia. ma olen härra Tayloriga nõus, sellepärast et meil on vaja tegutseda mingi teatud eesmärgi nimel, on vaja eh, seda teha ka eh, kulutõhusalt ja tegelikult eh, me räägime siin kahe tuhande kahekümnenda aasta eesmärkidest aga kuidas asjad eh, kujunevad, kui teil on vaja, kui teil on auto ja kui teil on vaja autot kuidagi eh, laadida. tegemist on tohutu suure infrastruktuuriga, mis tuleb paika panda ja selle tõukejõuks peab olema turg. mina küll arvan, et Euroopa Liit ei peaks sellega tege-, tegutsema kas te olete kunagi näinud, kas keegi on sõitnud nende kahe autoga, mis Luksemburgi platsil kogu aeg laevad ennast? aga ühtekokku asi tähendab seda, et kui Euroopa Liit hakkab eh, finantseerima seda infrastruktuuri loomist, siis see ei ole õige, tegelikult seda peab tegema turg, ma tegelikult ei tea, kas on mõni liikmesriik, kes ütleb, et teate, me hakkame eh, kulutama pool miljardit naela ühe või teise asju peale. ma arvan, et ei ole üldse vale, et me need teemad tõstatasime. Eh, et me mõtleme, kuidas me transpordisektoriga tegutseme järgmise kahe-kolme aastakümne jooksul aga kui asi läheb päris mänguks, siis eh, Eh, tegelikult tuleb hoopis vaadata, milline on reaalsus. Eh, võib-olla liikmesriigid ütlevad, et meil ei ole üldse aimdustki, kuidas asjad lähevad. ja see niisugune lähenemine ei pea olema üldsegi negatiivne, aga me lihtsalt ei tohiks liiga varakult olla ettekirjutavad. Uh, eh, palun järgmine. nüüd härra Onili Muu peadirektoraadist suur tänu. teen lühidalt. tahtsin lihtsalt öelda, et me hindame eh, selle raporti kvaliteeti, seda tööd, mis on tehtud ning nüüd siis eh, viitaksin paarile punktile, millele raportöör viitab selleks, et esialgset ettepanekut parandada. me hindame seda, et et teatud aspekte on rõhutatud siin rohkem räägitakse sellest, et on vaja panna paika standardid traadita juhtmete laadimisele. me hindame ka seda, et raportöör siin viitab liikmesriikide raamistikele, sellepärast et need eh, eesmärgid, mida me oleme endale seadnud, on raportöör näidanud meile, et tegelikult neid eh, eesmärke võib käsitleda mitmeti ja tegelikult eh, esialgsed eesmärgid on ka muutunud, näiteks kilomeetrite osas, nende läbitud maa osas Eh, ja ka selles osas, kui palju eh, inimesi elab teatud piirkonnas. Need on kõik väga olulised punktid, me tahame tegelikult nende mõju vaadata lähemalt ja lõppkokkuvõttes on oluline see, et paigas oleks liikmesriikide raamistikud ning et et nendes raamistikes oleks paika pandud kriitilise tähtsusega eh, eesmärgid eh, taristu jaoks. proua Fosteril on õigus. praegusel hetkel me ei aruta uue taristu loomise rahastamist. kõik on vaja teha selleks, et turujõududel oleks kõige paremad võimalused taristu paika panna, et nad jook-, et nad eh, looksid alternatiivkütuste tankimisjaamu. niisugust loogikat on tegelikult kasutanud ka raportöör oma eh, raporti projektis. tema eh, räägib just sellest, et on vaja anda investoritele kõige paremad võimalused, et nemad eh, looksid selle taristuse ja kui on vaja kasutada eh, riigi rahakotti, siis on see ainult lisarahastamiseks. ja lõpuks, mis puudutab merendust, siis me tahaksime olla siin ettevaatlikud. tegemist on eh, kui üldse me räägime mingist sektorist, kus on vaja alternatiivi, siis on see merendus ja eh, kolleeg Maisner on just öelnud, et selles sektoris on vaja alternatiive ja tänapäeval on ainukene alternatiiv uute standarditega eh, veeldatud maagaas see tähendab eh, loomulikult põhisadamate varustamist niisuguste laadimispunktidega, see tähendab üle-euroopalise eh, võrgustiku loomist, aga on vaja valida need kohad välja, millistes sadamates see on ning eh, on vaja ka panna paika, mis tüüpi need, need, need, eh, eh, need vedeldatud maagaasi eh, jaamad on, kas nad on statsionaarsed, portatiivsed ja nii edasi. nii et, et see on äärmiselt oluline, seal peavad õl-, õla alla panema ka riiklikud otsustajad Eh, oluline on kahtlemata arvestada keskkonna aspektidega, need on juba tänasel koosolekul tõstatatud. me äh, arvame, et tegelikult veeldatud naftagaasil peaks olema veel aega selleks, et ennast tõestada eh, kui eh, on teatud riike, kus eh, siis naftaettevõtted on otsustanud eh, niisugust toodet, niisuguse toode turule tuua, siis me peame vaatama, kuidas asjad kujuvad, me ei peaks seda peale suruma seadusliku raamistiku kaudu. ja nüüd, Karlo, paluks väga lühidalt, meil on vähe aega tõepoolest teen lühidalt. ma tahaksin tänada kolleege Eh, sõnavõttude eest, ma arvan, meil on alus loodud heaks koostööks. olukord, millega me silmitsi seisame, on eh, niisugune, mm, niisugune kirik keset küla ja tegelikult me peaksime nüüd eh, probleemid ikkagi üritama lahendada me räägime turust, aga on vaja äh, ka luua võrgustik, nii et me peame tegelikult ähm, edendama kuidagi seda turgu, mis põhineb arendustööl, see on kõige olulisem äh, selle teema juhul, selle teema puhul. loomulikult me peame jääma paindlikuks, arvestades äh, riikide strateegilisi lähenemisi, eriti äh, eriti merenduse osas. selleks on ju vaja luua eh, sadamates infrastruktuur, kui me räägime uutest kütustest ja eh, kõik, mis sadamates on, peab see taristu, peab vastama sellele kütusele, mida eh, kasutatakse ja me ei tohiks ühtegi riiki haamri alla seada, vaid on vaja detailselt olukord läbi mõelda on vaja ka eh, tehnoloogilist arengut eh, ja kindlasti selles osas asi paren, paraneb. järgmiste aastate jooksul tekivad uued tehnoloogiad ja me niimoodi liigume selles suunas, mida me oleme paika pannud. vaadakem näiteks Balti mere eh, sadamaid, mis Eh, praegusel hetkel eh, eh, lähevad üle metanooli kasutamisele, see on üks võimalik tulevikuvariante ja, ja turg peab olema avatud selles mõttes, et vaadata, millised võimalikud tehnoloogiad veel on tulemas. ja nüüd siis finantseerimisest, see on mu lõppmärkus ma eh, tegelikult ei tea, kas me mõtleme nüüd alasti, alati avaliku rahakoti peale, nii nagu komisjon ütles, sest tegelikult kohalikul tasemel võivad olla instrumendid, mis eh, eh, tõukavad turgu tagant. me peame mõtlema sellele näiteks, kuidas oleks võimalik soodustada ehitustegevust või Äh, võib-olla on mingisuguseid muid võimalusi, kuidas äh, muuta, muutuda erakapitali jaoks oluliseks, see on äärmiselt oluline. muudatuste tähtaeg on esimene oktoober ja see raport on üks raportitest, eh, mida te saate kasutada Eh, siis eh, muudatuste tegemiseks vastavalt sellele eh, raamatukesele, mis seal ukse taga on. nii et ma tahaksin teid kõiki tänada. meie komisjoni koosolek on lõppenud, nüüd algab koordinaatorite koosolek, see on kinnine koosolek, ärge unustage homme oma kaarte.